Good afternoon, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, tere päevast! ei tundu olevat äh, palju Euroopa Parlamendi liikmeid siin kohal. kes, äh, kes meid siin siis nüüd vaataks? tänan tulemast, kallis sõber. Aleksander ja veel üks, veel üks liige saabus. kaks on teid Ko. minuga kokku siis kolm. suurepärane. ja teie ka olete kohal. neli siis. palju kolleege, vabandust. väga tore. aga raport aga raportöör on kohal. Benedek Javor, esimene päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine. kui kommentaare ei ole, siis võtame muutusteta vastu. suur tänu. mul ei ole mingeid erilisi teadaandeid täna. ja protokollide kinnitamine üheteistkümnes, kaheteistkümnes juuli kaks tuhat kuusteist, viies september kaks tuhat kuusteist. kas nende kohta on märkusi? ei tundu olevat, siis suur tänu. Need on kinnitatud you, you the, the title, which is very long. pealkiri on nüüd väga pikk järgmisel päevakorrapunktil, punktil võtab minuti. liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kolmkümmend, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse number viissada kakskümmend viis murd kaks tuhat kolmteist kasvu, kasvuhoonegaaside heite seire ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta muutmine. Venedek. pealkiri on nüüd väga pikk ja piisavalt pikk. Äh, selle aja jooksul jõudsid sa ka kohale meie ITRE koosolekule ja tahan öelda, et oktoobris kaks tuhat neliteist Euroopa Liidu juhid võtsid vastu siduva heitmete vähendamise kava, eesmärgiks oli vähendada vähemalt nelikümmend protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend võrreldes aasta üheksakümmend üheksa tasemega. ja mõned sektorid, nagu teate, neid ei puuduta ITS ja nemad peavad vähendama heitmeid kolmkümmend protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend võrreldes aastaga kaks tuhat viis oma panusena üldisesse eesmärki. määrus öö, ähm, kajastab seda kohustust, võtab siduvad kohustused igale liikmesriigile aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kolmkümmend, tuginedes äh, õigluse, tasuvuse ja keskkonnasõbralikkuse põhimõtetele. ja vastutav komisjon on loomulikult Keskkonnakomisjon siin. ENVI raportööriks on kolleeg Gerber Jan Gerbrandi, ALDE liige, aga ka ITRE komisjoni liige, asendusliige küll. seega saame kolleegiga ka mõtteid vahetada. kes ITRE komisjoni arvamuse koostajaga ja alustaksime ka siis arutelu. paluksin raportööril Benedek Javoril siis kuue esindajal tutvustada oma seisukohta. suur tänu, esindan küll rohelisi, aga muidu suur tänu. kui tegemist on kliimaga, jah, siis muidugi olete te roheline isegi kuue esindajana oleksid väga roheline. tähtis on saavutada edasiminek, kliimaküsimustes pole tähtis, milline fraktsioon ja variraportööride töö on ka kulgenud selle tähe all. tänan sissejuhatuse eest. ja vabandan, et ma pisut hilinesin, mul oli keerukas, äh, pärastlõunal oli tegemist ka teiste komisjonide tööga parlamendis nagu te väga õigesti kirjeldasite, ITRE komisjon koostab arvamuse ENVI raportile, aga ma arvan, et on mõned väga olulised teemad, mis on tähtsad ITRE komisjoni ja, jaoks, millele me peame selgelt osutama ja peame andma oma panuse, kuidas kõige paremini jõupingutuste kohustust saab jagada koostöös ENVI äh, komisjoniga kui Euroopa Komisjon tuli välja oma ettepanekuga, siis nende eesmärgiks oli Pariisi kokkulepet arvesse võtta ning äh, samuti kiireloomulisi tegevusi, mida vastavalt sellele äh, tuli ette võtta. vabandust, võib-olla peaksime muutma kanalit, kanali number kaks peaks tulema, peaks tulema inglise keel, meil on siin väike segadus. Uh, uh, kuulen mingit teist keelt inglise kanalilt, aga te võite muidugi kasutada kanalit äh, null. nii et kui teil midagi selle vastu ei ole, siis ma jätkan, jätkan inglise keeles, muidugi võin ka oma emakeelt rääkida. aga enamusele siinviibijatest on ilmselt lihtsam kuulata inglise keelt kui minu ilusat ungari emakeelt. niisiis äh, peame täitma Pariisi kokkuleppe nõuded. komisjoni ettepanek langeb osaliselt nendega kokku, kuid ma usun, et äh, me peame töötama selle nimel, et tõhustada meie ambitsioone Euroopa kliima- ja energiapaketi raames selleks, et jõuaksin ühe koma viie kraadise kliimamuutuseni vastavalt Pariisi kliimakokkuleppele. me saame, me oleme nõus variraportööridega siis järgmises, sellest ma räägin hiljem, aga nüüd mõned olulised äh, aspektid, kus meil on vaja ITRE komisjoni sisest koostööd kõigepealt kasvuhoonegaaside heitmeid arvatakse vähenemalt aastate kaks tuhat, kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kakskümmend. komisjoni ettepanek seega võiks olla võimalus ähm, e e suurendada süsiniku eelarvet ebavajalikul määral. ja, ja seega tuleb si mis heitmete trajektoore arvestada. mõned riigid ei täida praegusi eesmärke ja peame seega üksikult vaatlema liikmesriiki. mul on äh, väga hea meel, et äh, et äh, komisjoni ettepanekus võetakse arvesse varasemaid liigseid pingutusi ning kuuma õhu heited peaksid tõusma ühe koma viie miljardi tonni võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend nii et nad ei peaks jääma täielikult turule. mis puudutab paindlikkuse mehhanisme, need on, on väga vajalikud tõepoolest, selleks oleks võimalik, et oleks võimalik õiglane üleminek Euroopa Liidu sees, samas ei tohi luua äh, lünkasid, seega paindlikkus on väga hea selleks, et liikmesriigid saaksid nõudeid täita, aga me peame vältima olukordi, kus liikmesriigid saavad kõrvale hoida nõuetest, mis puudutavad äh, jõupingutuste jagamise mehhanismi ning äh, varajase täitmise kontroll ning järelevalvemehhanism, nagu me teame, mis Euroopa Liidu puhul on väga tähtis mitte ainult äh, reguleerida, vaid ka järelmeetmed rakendada regulatsioone. me peame kontrollima, kuidas liikmesriigid täidavad Euroopa Liidu Äh, regulatsioone, seega meil on vaja järelevalvemehhanisme selleks, et õigeaegselt midagi ette võtta. kontrolli on oodata aastal kaks tuhat kakskümmend seitse vastavalt komisjoni ettepanekule ja see jät-, ei jäta liikmesriikidele aega, ähm, et et äh, end viia vastavusse nõuetele, seega ma tahaksin, et äh, viidaks tagasi iga-aastased äh, kontrollid, nagu komisjon ka igal aastal oma aruandeid koostab ning kaks korda aastas projektsioonide kohta. tähtis on igal juhul, et igal aastal kontrollitaks nõuetele täitmist, nõuetele vastavust. on veel olulisi teemasid, mida me tahame arutada variraportööridega. aga ilmselt need olid kõige olulisemad väljakutsed äh, parlamendi jaoks. Äh, komisjoni ettepaneku suhtes, ehk siis, et meil oleks äh, jõupingutuste jagamine, mis oleks õiglane ning samuti energiatõhusus selleks, et olla vastavuses Pariisi kokkuleppega. silm, silmas tuleb pidada ka hiljutisi šokeerivaid arenguid Arktikas, Põhja-Jäämeres, see näitab, et meil on äärmiselt kiiresti ja võimalikult ambitsioonikat äh, määrust vaja selleks, et võidelda kliimamuutustega. vastasel korral ülemaailmne kliimasüsteem variseb tõesti kokku nii et ma loodan, et koos variraportööridega õnnestub meil koostada ITRE komisjoni arvamus, mis on abiks ENVI komisjonile. selleks, et äh, mõjutada komisjoni ettepanekuid, mis on abiks Euroopa Parlamendile, Euroopa Liidule tervikuna, selleks et meil võiks olla, olla tõeline kohustuste jagamise skeem mida toetaksid nii liikmesriigid kui mis oleks ka meile abiks, tõhusaks abiks võitlusel kliimamuutustega. aitäh, andsin teile natuke rohkem aega. ja nüüd proua Kumpula Natri, kes esindab proua Bonafeed, palun, teil on sõna. aitäh Simona tervitab teid, ta on lõksus Itaalias. jah, see määrus on väga tähtsaks sammuks äh, madala süsinikuga majandusele üleminekul ja järgmisel, järgmistel päevadel Keskkonnakomisjon hääletab selle üle, me oleme rääkinud ka liikmesriikide panustest äh, madala süsinikusisalduse saavutamiseks, räägime siin VKE-dest, transpordist, põllumajandusest, aga ka jäätmete haldamisest. siin on tehtud ettepanek kolmkümmend protsenti vähendada heitmeid võrreldes kahe tuhande viieteistkümne, kahe tuhande viienda aastaga majanduslik äh, ja keskkonna areng, see ei ole, ja selle ühendamine ei ole mitte mingiks äh, võimaluseks ja meie kohustus ja sotsiaaldemokraadid sooda, toetavad seda jah, me soovime konkurentsivõimet parandada, meil on ressursse puudu ja me ei tohi seda võimalust käest lasta. mõelgem tehnoloogiliste arengute peale transpordisektoris, samamoodi soojustusvõimaluste peale ja ka tootedisaini peale peale selle peaksime toormaterjali rohkem ära kasutama ja üha rohkem minema ringmajandusele. tegemist on menetlusega, mille puhul me ei tohi kannatada ja millega me peame tegelema. nagu öeldud, tegemist on kohustusliku protsessiga ja siin me peame vaatama ka pikalt ette õigusloomelise raamistiku loomisel. meil on siin tõesti väga palju juba laual, raamistik, Äh, ringmajanduse kohta, äh, madala süsiniku majanduse ettepanekud äh, ja komisjonilt tulevad uued paketid. ja nüüd selle koormuse jagamise puhul parlament peaks siin solidaarsust suurendama ja komisjoni ettepanekuid järjekindlamaks muutma, nii et siin on kaks aspekti. kõigepealt seal, kus, kas komisjoni ettepanek läheb piisavalt kaugele, mõeldes just paindlikkuse meetme peale ja seda on öelnud ka meie raportöör, peale selle me peame mõtlema ka selle peale, kuidas see uus paindlikkus ka mõjutab äh, Äh, teisi ettepanekuid, nagu näiteks ETS-süsteem ja maakasutuse muutused, mis puudutab kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärke ja seda, mida Euroopa Liit peab veel rohkem ära tegema pärast Pariisi kokkulepet. teiseks, õigluse küsimus. me peame hindama õigluse taset selle ettepaneku puhul, eriti mis puudutab äh, jagamist. siin on kaks kriitilist punkti, kõigepealt paindlikkus, asümmeetrilised mõjud liikmesriikides ja teiseks kahe tuhande kahekümnes aasta, kui paindlikkus paika pandud äh, alguspunkte tuleks arvestada liikmesriikide eripäradega ja ettepanek peaks olema tasakaalus selleks, et liikmesriigid ka midagi ette võtaks. aitäh ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel proua Punset, palun. Una vez estudiado el texto. aitäh, ma lugesin selle teksti läbi ja samamoodi ka komisjoni ettepaneku ja mulle tundub, et komisjoni ettepanek lähtekohana pole üldse mitte halb, aga on täiesti vastuvõetamatu see, et, äh, et me ei peaks kinni Pariisi kokkulepetest, sest me võtsime need ju vastu. siin dokumendis on väga palju erinevaid äh, ettepanekuid välja toodud, me tõesti pingutame, aga meil ei ole siin väga palju äh, läbirääkimisruumi, eriti mis puudutab protsendimäärasid ja seda, kuidas on need jaotatud liikmesriikide vahel. tõesti väga raske on siin seda hinnangut läbi viia ja samamoodi ka see, kuidas on äh, või mis on võetud arvutuste aluseks, aga mulle tundub, et tõesti läbirääkimiste ruumi on siin vähe ja ma oleks tõesti tahtnud siiski seda mänguruumi kasutada, eriti just äh, põllumajanduse valdkonnas on meil võimalik päris palju ära saavutada. me ei saa põllumajandust energiakasutuse muutustest välja jätta, me ei saa äh, kogu aeg vaadata põllumajandust kui midagi, mida, mille puhul me ei saa mitte midagi ette võtta. ja komisjoni mõjude hinnangus ei ole samamoodi ka mitte midagi öeldud selle kohta, et põllumajanduses tuleks heitmeid vähendada, vaid otse vastupidi, nad eeldavad, et põllumajanduses Äh, nagunii heitmed veelgi tõusevad, nii et täpselt samamoodi nagu põllumajandus, peavad ka teised äh, teen-, valdkonnad äh, heitmete vähendamise puhul kaasa aitama. siis me peaksime mõtlema ka selle peale, et võib-olla peaksime vähem toetama konventsionaalset põllumajandust ja pigem toetama bioloogilist põllumajandust, mahepõllumajandust, kus kasvatatakse vähem väetiseid siis paindlikkus on väga tähtis, mis on ka siin komisjoni ettepanekus ette nähtud. meil on tõesti vaja siin lisamänguruumi teatud, äh, kus võib-olla kohati on nõudeid liiga palju ja peale selle me peaksime hoolitsema ka selle eest, et arvestatakse selliste punktidega nagu näiteks äh, metsade illegaalne raie kui sest ärgem unustagem, et kui metsasid illegaalselt maha võetakse, siis meil ei ole võimalik ka äh, CO kahte nendes metsades siduda, nii et tõesti, kui midagi maha võetakse, tuleb siiski ka puid juurde istutada sest muidu ei ole võimalik tasakaalu saavutada. ja tõesti, see lähenemine on meie arvates ka ohtlik. ja mis puudutab bürokraatlikku koormust, siis tähtaega on pikendatud, aga mulle tundub, et see äh, tähtaja pikendamine on siin ebaproportsionaalne, mitte iga aasta tagant, vaid iga viie aasta tagant on välja pakutud kui, kuna aga igal aastal tuleb eesmärgid uuesti paika panna, siis ju tegelikult ei ole võimalik reageerida, kui mõni liikmesriik eesmärkide täitmisega hakkama ei saa. ja just sellepärast tuleks vähemalt iga kahe-kolme aasta tagant uuesti need ettepanekud üle vaadata. aitäh ja järgmisena kolleeg Benson, palun. aitäh Sean Kellil ei olnud võimalik täna siia tulla, aga ta tahtis öelda järgmist. on väga tähtis, et kliimategevuses Euroopa Liit jääks esikohale ja väga tähtis on, et me peaksime kinni nendest kohustustest, mis võeti vastu Pariisi äh, konverentsil ja sinna juurde peavad tulema ka liikmesriikide tegevuskavad. me tõesti oleme võtnud kohustuseks võidelda kliimamuutuste vastu ja samas arvestame ka liikmesriikide majanduse eripäradega. see on suureks probleemiks, aga me saame sellega hakkama ja tegemist on hea lähtekohaga selles ettepanekus on õiglus, kulutõhusus äh, ja üleüldiselt efektiivsus hästi tasakaalus ja väga tähtis on nüüd mõelda ka meie tegevuse tõhustamise peale siin mul on väga hea meel ka paindlikkuse meetme üle, millega liikmesriigid äh, saavad siis ka ETS-i ja ka äh, maakasutuse eesmärke täita tõesti, maakasutuse eesmärgid on väga tähtsad, eriti just nende riikide jaoks, kus põllumajandus mängib väga tähtsat rolli. see ettepanek on ka jätkusuutliku maakasutuse ja haldamise ettepanekuga kooskõlas ja äh, samamoodi on arvestatud ka süsiniku sidumise tähtsa rolliga. Äh, paljud äh, riigid on juba välja töötanud arengukavasid selleks, et süsinikuheitmeid vähendada. me peame võitlema ka süsinikulekke vastu Äh, sest need võivad äh, heitmete tõusu kogu maailmas kaasa tuua. väga tähtis on, et äh, ETS-i meetmed ja mitte ETS-i meetmed oleksid omavahel seotud selleks et, et nelikümmend protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend heitmed vähendada. see, selle paindlikkusega on võimalik kulutõhusalt äh, vähendada heitmeid ja tagada õiglane süsteem kahe, kaks tuhat kakskümmend üks on realistlik äh, alguspunkt, arvestades sellega, et teatud liikmesriikidel on vaja veel äh, täita äh, kohustusi kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, mis tulenesid majanduskriisist. tegemist on hea avapauguga, millega on võimalik tagada seda, et kulutõhusaid ettepanekuid on tehtud ka mitte ETS sektoris siis aitäh ja Euroopa Komisjoni nimel saab sõna direktor, kliima peadirektoris Artur Unge-Metsker, palun. Um... suur aitäh, et kutsusite mind siia. ma usun, et ka mina saan lühidalt teha ma usun, et kõigil on olnud aega tutvuda ettepanekuga, me täname neid, kes leidsid, et komisjoni ettepanek on äh, tasakaalustatud, seda ka kulutõhususe ning äh, ning äh, terviklikkuse seisukohalt. võib-olla paar märkust lihtsalt selleks, et rahustada kolleege, mis puudutab eelmise perioodi ülejääke, siis neid üle ei tooda, nüüd see on praegu niimoodi sõnastatud ja nõukogu ka ei soovinud muuta olemasolevat õigusloomet siin. komisjon samuti ei usu, et ükski liikmesriikidest, äh, et mõni liikmesriikidest ei suuda kaks tuhat kakskümmend eesmärke saavutada see äh, läheks väga kulukaks, meil on selle jaoks mehhanism olemas, millega me ka jätkame, mis puudutab paindlikkust, siis me leiame, et see ei toenda ka kaasa mingisuguseid äh, Ehm, tühimik, eh, me oleme olnud väga konservatiivsed ja hoolikad, mis puudutab eh, kontrolle, siis me tahame üle liikuda sellise süsteemini, eh, mis tooks endaga kaasa vähem koormust nii liikmesriikidele kui komisjonile ja sellest tulenevalt oleme me teinud pehmete ja meetmete ja ja siis keerukamate meetmete süsteemi kui pehmete meetmete eesmärke iga-aastaselt ei äh, saavutata, siis me ei hakka kedagi karistama selle eest, aga iga viie aasta tagant äh, me kontrollime ikkagi äh, ja nõuame täitmist ning me võime lausa kohtusse pöörduda. nii et me loodame, et see süsteem toimib. samuti paindlikkus, mis on ette nähtud ja mida saab kasutada alles pärast viie aasta möödumist Äh, on selline, mida siis saaksid liikmesriigid kasutada iga-aastaselt, ei saaks seda põllumajanduses teha. nüüd, mis puudutab ebaseaduslikku metsaraiet, siis siin seda ettepanekut arutati täna hiljem pärast kella viite ning kui metsaraie toimub, äh, siis äh, selle peaks samuti arvestama ju Euroopa Liidu äh, süsteemi sisse. nüüd üks kommentaar veel põllumajanduse kohta, mis tehti, et põllumajandust see ei puuduta, ei, siiski põllumajandus peab endiselt vähendama oma heitmeid ka jaotatud ka jaotussüsteemi alusel, aga me tahame põllumeestele pakkuda võimalust vaadata, millised muud võimalused neil on, nii et neil on, neile lihtsalt antakse rohkem võimalusi heitmeid vähendada, vaadata, kumba süsteemi nad kasutavad meil tekib äh, selline kombineerimisvõimalus, kuid mitte mingil juhul mitte kedagi ei jäeta sellest täielikult välja. suur aitäh nende märkuste eest ja nüüd äh, Benedik Javo, meie raportöör. Teil on seitse poolt minutit, mina eelistaks küll, et te vaid poole minutiga hakkama saaksite see oli tõesti nüüd teie esimene kõne ja see oli täielik rekord ka. jah, aitäh, ma teen lühemalt. aitäh ka kolleegidele ja komisjonile, ma näen, et siin on võimalik veel ettepanekut parandada, me jätkame koostööd variraportööridega selle nimel ka komisjonis ja loodetavasti meie tööd saadab edu. suur aitäh, saite väga hästi hakkama nüüd läheme edasi oma päevakorraga. ning kolmekümne esimesel märtsil toimub Liitres hääletamine, tõenäoliselt tehakse ka muudatusettepanekuid ja ENV-s kahekümne üheksandal mail. me peaksime siis oma ajakavast kinni pidama, sellepärast et me tahaksime kaks kuud enne hääletada, selleks et ENMi lähenemist äh, mõjutada. nüüd aga läheme edasi viienda päevakorrapunkti juurde. EL-i e-valitsuse tegevuskava aastateks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kakskümmend. meie raportöör proua Angelika Minnar esindab ALDE ja ITRE komisjoni ka tuletaksin meelde, et komisjon tuli aprillis kaks tuhat kuusteist välja teatisega üle poole aasta tagasi siis juba Euroopa e-majanduse tegevuskava kohta kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kakskümmend. see tegevuskava on eelmise jätkuks, mis oli ette nähtud aastateks kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kuusteist, viieks aastaks ja siin on äh, juhtivaks komisjoniks IMCO, valmistab ette algatusraporti, kuid ITRE on kaasatud vastavalt äh, viiekümne neljandale eeskirjale, mis on väga oluline, sellepärast et äh, meil on siin eripädevus väga olulistes küsimustes. tegemist on esimese arvamuste vahetusega ITRE-s ja Angeelika, palun alustagem siis aruteluga. jah, suur aitäh, lugupeetud esimees, head kolleegid, ma tahaksin ütelda, et äh, tulen head meelt selle üle, et saame arvamusi vahetada selle teema ümber täna ja ootan äh, koostööd ka variraportööridega ning nagu esimees juba ütles, siis meil on siin eripädevus e Äh, valitsemine on äh, ühtse digitaalturu puhul oluliseks, see võimaldab parandada kulutõhusust, vähendada koormust nii, halduskoormust nii ettevõtetele kui äh, kodanikele. tahaksin peatuda eelkõige mõningatel punktidel ja siis sooviksin kuulata ka ära kolleegide arvamuse. ma tervitan teatest mida mainis ka esimees komisjoni poolt, väga palju on juba ära tehtud Euroopa tasandil selleks, et digitaalset üleminekut valitsustes kergendada ning aidata eh, erinevate Euroopa Liidu e-vahendite kasutamist eh, e-pakkumised ja muu, see võimaldab lihtsustada mm, kodanikele elu ning paremini koordineerida liikmesriikide tööd mis puudutab praegust Euroopa kaastoitusvõime ettepanekut, siis tervitan ka seda omalt poolt. me peame looma sidusa kooskõlastatud Euroopa struktuuri ja tagama parema kohaldamise liikmesriikide tasandil, peame samuti eh, kaasama uue IKT, kui me räägime just kaastalitusvõimest. samuti me näeme, komisjon toetab koostöötusvõimet, aitab koordineerida liikmesriike ning äh, töötab välja IKT äh, standardeid äh, avalike pakkumiste jaoks, aga selleks, et tagada pikaajaline toimiv raamistik, siis ma usun, et me peame ka tulevikku silmas pidama. me peame kasutajasõbralikud olema ning avatud. me peame kohanema kiirelt arenevate äh, tehnoloogiliste arengutega nagu äh, pilveraalindus ja muu selline. avatus on äh, võtmetähtsusega avatud andmed ja teenused aitavad luua uusi lahendusi ja teenuseid. kodanike andmekaitse ja eraelu tuleb aga, kaitse tuleb aga ka tagada. veel üks oluline punkt e-valitsusteenuste pakkumine kodanikele, nende kasutamine kodanike poolt liikmesriikides, paljudes ei kasutata neid piisavalt, meil on vaja kasutajasõbralikumat lähenemist, seega komisjon siinkohal plaanib äh, muuta rohkem omaenda teenuseid digitaalselt kättesaadavamaks äh, läbi äh, e-arvetede esitamise e, e-allkirjastamise ja muu ka oma koduleheküljel ma usun, ka teised institutsioonid nagu parlament peaksid üritama isegi rohkem äh, esirinnas olla digitaalarengutes. samuti me peame innovatiivselt olema tegevuskavas, äh, selleks aga tuleb teatud eeltingimused tagada, et midagi ellu hakata viima, see tähendab taristu kvaliteeti ning äh, andmete avatust, andmete turvalisust, kaastalitusvõimet, me peame tagama, et kõik see oleks äh, liikmesriigides saavutatud. meil on võimalus parandada teenuseid, teha seeläbi ka paremat koostööd kodanike ja äh, ettevõtete vahel. Äh, me peame selleks, nagu öeldud, juba tõhusalt kasutama uusi tehnoloogiaid ning tagama avatud andmed. ootan suure huviga kolleegide kommentaare. suur aitäh, proua! rahvapartei nimel proua Sander. Merci, monsieur president. suur aitäh. e-valitsemine on suurepäraseks äh, potentsiaaliks ja seeläbi saab parandada kodanike ettevõtete vahelisi suhteid ning äh, ka suhteid äh, omavalitsuste ja valitsusorganitega. digitaalne süsteem võimaldaks kõigil kokku hoida aega, raha ning tõhusamalt tegutseda ja olla läbipaistvamad. see võimaldab samuti vähendada paberimajandust, mis on eriti oluline just meie ettevõtete jaoks, eriti just VKE-de jaoks. mina seega toetan Euroopa Komisjoni äh, samme ning tegevuskava. meil on vaja Euroopa-ülest koostööd selleks, et tagada kaastalitus ka piiriüleselt. samuti nõustun erinevate tegevuskava äh, põhimõtetega, äh, digitaalsus kõikjal, äh, ühe ukse süsteem, kaastalitus, avatud andmed, riigihanked internetis ja nii edasi. kuid selleks on vaja piisavalt ka vahendeid ning ma tahaksin teha neli märkust siinkohal. esiteks usaldus on peamiseks äh, vahendiks, mille abil me suudame edu saavutada. kasutajad ja ettevõtjad peavad saama usaldada äh, asutusi ning nende suutlikkust toime tulla äh, digitaalandmetega. teiseks, digitaalne kaasatus E-juhtimine ei tohi mingil juhul täielikult arendada, asendada traditsioonilist juhtimist, valitsemist näiteks maapiirkondades, eakamad inimesed, kuid samuti puudega inimesed näiteks või need, kellel lihtsalt ei ole piisavaid oskusi. ka neil peab olema võimalus osaleda ning siin ei tohi tekkida digitaallõhet. kolmandaks e, e-teenused tuleb luua niimoodi, et äh, pöörataks tähelepanu eelkõige tarbijate vajadustele, need teenused peavad olema kergesti kasutatavad ja mõistetavad. neljandaks, Euroopa institutsioonid, nagu ka kolleeg ütles, peaksid eeskujuks olema. võib-olla võiksime alustada sellest, et tõlgime internetileheküljed institutsioonide omad, siis erinevates Euroopa Liidu töökeeltes, sellepärast et praegu kõik on inglise keeles ning meie kodanikud kahjuks kõik inglise keelt ei oska. nii et kui me tahame, et äh, info oleks kättesaadav, siis on veel päris palju tööd teha. ootan kannatamatult äh, seda arvamusprojekti kolleegi Milleri poolt ja tänan teid uh,. suur tänu kolleeg teie arvamuse eest. ja kuulame nüüd sotsiaaldemokraatide arvamuse ära kolleeg Sorinio. Eh, suur tänu, esimees. suur tänu. variraportöör, olen variraportöör ja proua raportöör, võite kindlasti arvestada minu ja minu fraktsiooni toetusega. jagaksin teiega ka mõningaid mõtteid selle tegevuskava kohta ja selle kohta, kuidas äh, see viia vastavusse ka teiste digitaalkavadega. me teame, et Euroopa Liidul on praegu rasked ajad ja see on tähtis meie identiteedi jaoks, me peame oma identiteedis tuginema humaansetele väärtustele, inimõigustele ning demokraatlikule osalusele. Need, nendel väärtustel on siin väga oluline koht me võime nendele tuginedes luua Euroopa digitaalse identiteedi, mis meid eristab. koostalitusvõime avalike teenuste osas on väga tähtis, ühised platvormid, mis võimaldavad andmeid koondada. ja tehnoloogia areneb pidevalt. me peame looma ähm, motivaatoreid Äh, tekitama lisaväärtus, et oleks ka vastu, teatud vastupanuvõime, et tehnoloogia liiga kiiresti ei vananeks. ja see mõtlemine on, äh, on komisjoni dokumendis, see peaks puudutama ka wifi kasutust Euroopa Liidus, kus ma olen samuti raportööriks kogu meie meeskonna jaoks äh, on selge, et, äh, et see peab kehtima kogu Euroopa Liidu jaoks, kui me tahame, et meil oleks avatud äh, e-majandus, meil on vaja digitaalset identiteeti. ja me peame arvestama kodanike vajadustega. loomulikult avanevad võimalused ettevõtetele, kuid tähtis on arvestada just kodanike vajadustega ja see viibki meid siis digitaalse revolutsioonini äh.. tänan. roheliste nimel härra Raimond. Um... aitäh, härra esimees. see raport läheb õiges suunas ja ma arvan, et ka meie saame oma raportiga anda selles küsimuses väga hea panuse tahaksin välja tuua kolm märkust. Euroopa tasandil on mul jäänud mulje, et parlament, komisjon ja tegelikult ka nõukogu on ähm, siin esirinnas, ähm, tõesti, nad on ähm, avalikkuse ees järjest läbipaistvamaks muutnud, muidugi me võime ikkagi alati kõike paremini teha, aga siiski me oleme juba praegu päris palju muudatusi sisse viinud. suureks probleemiks on siin just liikmesriigid ja see, mis on riiklikus pädevuses, sellepärast et seal on väga erinevad süsteemid, väga erinevate nõudmistega, väga erinevate andmetega, mida kogutakse nii et Euroopa Parlament peaks tõesti siin väga selgelt nõudma pikaajalist süsteemide harmoniseerimist ning ma arvan, et kui Euroopa peaks tihemini kokku kasvama, siis on võimalik seda teha ka selle kaudu, et äh, kodanike elu muutub lihtsamaks. ning kolmandaks, komisjoni tegevuskava on väga palju suunatud ettevõtetele. jah, see on väga tähtis, aga me ei tohiks ära unustada siiski ka kodanikke selleks, et selliseid lihtsaid administratiivseid ülesandeid läbi viia, kui ma olen naabrisriigis, et ma siis eh, ei peaks siin suurte probleemidega tegelema, vaid et kui ma olen naaberriigis, siis ka mul on võimalik kõike lihtsalt läbi viia um.. suur tänu, kolleeg. härra Kohlitšek, kuue esindajana ja kes on ka meie komisjoni aseesimees. tänu, esimees mul on mõni, mõned lühikesed kommentaarid kõigepealt. Äh, on väga hea mõte ühendada registrite formaat, nagu me seda Euroopa Liidus kasutame. kaartide puhul on asi toimiv, mõnikord mitte. näiteks autojuhi lubade registri puhul äh, samuti ähm, kinnisvararegistrid. ma ei ole päris kindel, kas kõik need äh, registrid ühendatakse. mõte iseenesest on hea, nagu Prantsuse kolleeg ütles, mõned inimesed äh, ei kasuta infotehnoloogia vahendeid, eriti vanemad inimesed. mina pean ka ennast vanemaks inimeseks, kuid ma siiski kasutan arvutit esimees ka ilmselt, Tšehhi Vabariigis meil on checkpointi äh, süsteem, ei, te olete noor, aga te olete kaua juba ja noor olnud. meil Tšehhi Vabariigis on niisiis checkpointide süsteem. see on süsteem, kus, kust saab kõik dokumendid ühest kohast ja seda süsteemi laiendatakse. ma arvan, et see on väga hea põhimõte, mida võiks rakendada kõikjal Euroopa Liidus. kas seda saab nüüd piiriüleselt ka teha, ongi põhiküsimus. ja ka keelebarjäär on oluline ning samuti koostalitusvõime, sest see on muidugi esmatähtis. Wi-Fi nüüd, see on väga hea mõte, ma arvan, Euroopa Liidu jaoks jällegi oleks vaja ühist formaati. aga kuidas saaks, oleks wifi ulatusega, ma ei tea, viimase kolme aasta jooksul Tšehhi Vabariigis on meil olnud tohutud lüngad, isegi peamistel maanteedel, kus tegelikult äh, ei ole wifi ühendust. nii et ühest küljest on väga hea registrid ühendada, teisest küljest on ka hea mõelda ligipääsule kogu territooriumil ja see on, hetkel on päris võimatu ja kui meil ei ole internetiühendust. suur tänu, kolleeg. kas keegi soovib veel sõna? raportöör. suur tänu, ma teen lühidalt, väga tähtis on et meil on e-valitsus, valitsus tundub midagi kaugel olevat, aga tähtis on, teha nii, et äh, ühtne turg toimiks praktilisemal kombel. inimesed ei lähe hommikul tööturule, nad lähevad lihtsalt tööle. Ähm, nad ei mõtle ühtse turu positiivsetest külgedest. meil on vaja sellist praktilist sammu, ühtne digitaalne turg on tähtis ja et kord esitatud andmed ähm, oleksid, leiak-, oleksid äh, tõhusalt kasutatavad. ma kutsuksin parlamenti üles äh, uue, uudsele lähenemisele, tuginedes just sellele arvamusele, kodanikest rääkides. me logime paljudesse teenuste sisse, kasutades Facebooki või Google'it, sest meie seadusandlus lihtsalt ei jõua elule järele aastal kaks tuhat kaheksateist alles on meil kavas ühtne logini süsteem liikmesriikides. meil on ka turvaküsimused. loodetavasti avalikud registrid avatakse ja, ja muutuvad kättesaadavaks tarbijatele. on seega on tähtis ettevõtetele, aga loodetavasti ka kodanikele. suur tänu, kolleeg. Euroopa Komisjon, proua Andrea Halmus DigiConnectist. Thank you very much. suur tänu. ja tänan ka selle mõttevahetuse eest ja arutelu eest, tervituse eest ja positiivse tagasiside eest meie tegevuskavale. mul on ka väga hea meel, et meie teatis on Euroopa digitaalse agenda raames abiks Euroopa kodanikele, muutes e-valit-, läbi eelvalitsuse teenused mugavamaks ja samat-, samas on vaja jõupingutusi ka liikmesriikide tasandil ühtlasi annab see suured võimalused selleks, et parandada suhtlemist kodanikega, nagu te kõike ka osutasite. põhimõtted, äh, mida mõned siin on ka kommenteerinud, näevad ette täiesti uut lähenemist äh, e-valitsemise teenuste osas tulevikus. avatus, läbipaistvus ja iseäranis kätt andmete kättesaadavus, andmete vahetamine ametiasutuste vahel ühes riigisiseselt ja piiriüleselt ning äh, sidusrühmade ja kodanike osalus, et äh, ametiasutused võiksid tõepoolest kõrgetasemelisi avalikke teenuseid osutada. Te ütlesite, et kodanikele suunatud teenused ei ole võib-olla leidnud siin nii suurt äramärkimist, me leiame, et äh, digitaalsed äh, võimendajad annavad võimaluse ka kodanikele ligipääsuks iseäranis võimalused, me oleme siin iseenesest välja toonud muidugi võimalused ettevõtetele, aga mõned need algatused, mis loovad ühtse ligipääsupunkti nagu ühtne gateway või e-õiguse portaal, see lihtsustab äh, asjaajamist nii kodanikele kui ettevõtetele seda kõike silmas pidades loodetavasti saame me liikuda tegevuskava nägemuse suunas, mitte isi-, ainult üksikute tegevuste osas, vaid tervikuna. selliselt, et ähm, avalik sektor saab kasutada digitaalseid äh, töövahendeid, äh, olla koostalitusvõimeline ning tagada ametiasutuste koostöö, andmevahetuse ning et me suudame seda kõike kiirendada selleks, et et, et riigid suudaksid paremini teenida kodanikke ja ettevõtteid. suur tänu teie sõnavõtu eest komisjoni nimel. ja võite nüüd jah, mikrofoni välja lülitada. ja nüüd siis lõpetuseks proua raportöör. suur tänu, mul on väga hea meel kuulda kõike seda, mida kolleegid ja, ja komisjon ka ütles, tundub, et, et meil on tõesti ühine lähenemine, mis ületab kõik poliitilised perekonnad, see on tõesti väga hea. arvamusprojekt saadetakse tõlkesse kaheksandal detsembris, nii et nii et esimeseks jaanuariks peaks see valmis olema, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmeteistkümnes jaanuar. Need olid kolm esimest tähtsamat kuupäeva ja loodetavasti me jätkame samas vaimus, suur tänu uh,. Thank you very much. suur tänu. nüüd võtan jällegi meie päevakorra ette teine jaanuar kaks tuhat seitseteist on siis läbivaatamine muudatuste ettepanek, siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg mõned päevad hiljem, hääletus ITRE komisjonis kahekümne kaheksandal veebruaril. Õnneks mitte kahekümne üheksandal. suur tänu sellegi eest. ja hääletus IMCO-s, mis on siis vastutav komisjon, kahekümne viies aprill kaks tuhat seitseteist nii et kindlasti saame kaks kuud enne valmis täiskogu hääletus ilmselt juunis. sellega siis kõik viienda päevakorrapunkti kohta. suur tänu teie mõttevahetuse eest. suur tänu raportöörile, variraportööridele ja kõigile teistele. ja loomulikult Euroopa Komisjonile. ja läheme siis kuuenda päevakorrapunkti juurde. härra volinik Oettinger Günter. jõuame meie juurde paari minuti pärast. see tähendab täpi pealt kell neli. ja teil on sõna. kas te soovisite midagi, midagi öelda? ei, ei, te soovisite arutelul sõna, jah? ma mõtlesin, et teil oli midagi uut lisada praeguse kohta. nüüd lühike kaheminutiline vaheaeg. Uh, uh, welcome to uh, Mr. tere tulemast, härra Günther Oettinger. nagu ikka tavapäraselt on ta meie ees, sest uh, will appear in one, once time, uh, last time aga seekord võib olla lugu nii, et uh, härra Küt-, Oettinger on tööstuskomisjoni ees viimast korda, sest härra Oettinger annab meile nüüd ülevaate komisjoni töökava kohta aastal kaks tuhat seitseteist ja pärast seda, paari päeva pärast või nii võtab üle Euroopa Komisjoni asepresidendi rolli, äh, kes vastutab siis eelarve ja inimressursside eest. väga tähtis on seda arutelu struktureeritud dialoogi raames komisjoni ja parlamendi vahel pidada. härra volinik, äh, ootame põnevusega juba seda, kuidas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tegevuskava teie poole pealt on rakendatud ja tulevikus vastutab selle eest siis keegi teine. digitaalpoliitikas on väga palju toimunud nii sellel aastal kui ka eelnevatel aastatel ja ka telekomi paketi ülevaatamine on väga palju elevust tekitanud. tööstuskomisjon on vägagi huvitatud nendest küsimustest, nii et meil on väga palju, millest rääkida. veel kord tere tulemast, härra volinik, tööstuskomisjoni ette ja saategi kohe ka sõna arutelu avamiseks lugupeetud esimees, daamid ja härrad, lugupeetud äh, rahvasaadikud. kõigepealt digitaalvanna kohta tahan teile öelda, et Euroopa teadusprogrammid äh, toovad väga palju kasu. meil toimus kvanditehnoloogia kohta Roomas väga tähtis äh, konverents, ükskõik, kas me räägime robotitest, ähm, mikro- või nanotehnoloogiast või ka teistest tähtsatest uurimisvaldkondadest. ükski liikmesriik ei ole piisavalt tugev, et teadus- ja arengutööd nii palju edasi viia, et see oleks kooskõlas Euroopa konkurentsivõime vajadustega. ükski ettevõte ei ole ka nii tugev. aga poliitika ja tööstusvaldkondade koostöös on see võimalik Horisont kahe tuhande, kaks tuhat kahekümne ja liikmesriikidega on meil võimalik hoolitseda selle eest, et teadustöö on rahastatud, et meil on finantsvahendid seal, kus äh, meil on seda vaja, nagu näiteks robootika. sellistes valdkondades nagu mikroelektroonika, kus meie turg on kadumas, seal peame me üheskoos midagi tegema selleks, et oma turupositsiooni parandada. ühiste huvide investeerimisprojektiga on meil võimalik kasutada Euroopa vahendeid kõik liikmesriigid ei tule muidugi nende projektidega kaasa, aga on kuskil viis kuni kaheksa liikmesriiki, kus erinevad valdkonnad mängivad tähtsat rolli. pluss sinna juurde siis Euroopa tööstus, nii et me saame Euroopa Liidu eelarvest siis äh, viit, kuut või kümmet äh, liikmesriiki aidata ma leian, et meil peaks olema rohkem teaduspartnerlusi, eriti just digitaalvaldkonnas. olen veendunud, et see on tähtis. kõrgetasemeline arvutitehnoloogia, kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend programm lisandub sellele ka. tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel maailma kümnest kõige suuremast arvutist kuus olid Euroopas. praegusel hetkel alles üheksas arvuti on Euroopas, kuus Ameerika arvutit on enne meid ja enne seda on veel ka kolm Aasia arvutit. ja kui me väga palju ei investeeri kõrgetehnoloogilisse arvutitööstusesse mitte ainult ühes liikmesriigis, vaid kahes, kolmes erinevas äh, tippkeskuses, äh, siis me kaotame oma positsiooni. just sellepärast on tähtis, et me veaksime projekte koos, et meil oleks konsortsiumid, kus on näiteks siin Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa ja Luksemburg kaasatud ja et äh, need konsortsiumid üheskoos küsiksid raha Euroopa Liidu eelarvest. kui me seda ei tee, siis suurandmete võimaluste puhul jääme me teistest maha. teiseks taristu meie töö üheks tähtsaks raskuskeskmeks on olnud telekomi paketi ülevaatamine. härra esimees, olen teile väga tänulik, et äh, koos äh, kolleegidega seitsmesaja megahertsi lairibaga edasi lähete. nimelt digitaalse taristu ülesehitamisplaanid on praegu paika pandud kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. me vaatasime väga põhjalikult, millistes Äh, valdkonnad aastatel kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend viis andmete transportimises kõige tähtsamat rolli mängivad. vaatasime sotsiaalmeediat, üles-alla laadimist, striimimist, telemeditsiini, samamoodi IKT neli koma null, äh, siis isesõitvad autod äh,, äh, e-kool, hädaabi ja nii edasi, sealt tulevad väga suured äh, gigabaidid kokku ja just sellepärast on meil ka suured eesmärgid paika pandud. me soovime, et koolides või ka transpordikeskustes või üleüldistes avalikes hoonetes oleks äh, digitaalne juurdepääsetavus äh, alati tagatud. peale selle meie transpordisektorid, nii kiirteed, raud-, raudtee, eh, maanteed peaksid samamoodi olema digitaalsed eh, tehnoloogiatega kooskõlas ja peale selle maapiirkondades oleks meil vaja ka internetiühendust väga palju parandada. ühe eh, hoone väärtus, ükskõik, kas tegemist on elumajaga, büroohoonega, ehm, mängib väga suurt rolli selle hinna juures see, kas seal on kiire internetiühendus või mitte ja just sellepärast tuleb meil tõesti äh, gigabaitidest äh, tulevikus rääkida. telekommunikatsioonipakett äh, on nüüd septembrikuus teie laudadel ja seal on 5G teadusprojekt paika pandud, seitsesada miljonit eurot andsite Euroopa Liidu eelarvest selle projekti läbiviimiseks me, seda summat me kasutasime ja Ericsson, Vodafone, Deutsche Telekom, Alcatel, Nokia lisasid veel viis korda nii palju ähm, selleks, et äh, me saaksime viienda põlvkonna süsteemid üles ehitada ja praegusel hetkel me eeldame, et viienda põlvkonna võrgud on kasutatavad aastaks kaks tuhat kakskümmend. jällegi seitsesaja megahertsine lairiba on siin väga tähtis, selle ettepaneku vastuvõtmine on väga tähtis ja veel enne jõule peaksid veel kaks-kolm kolmepoolsete läbirääkimiste vooru toimuma ning me loodame, et siin parlament ja nõukogu äh, veavad seda projekti edasi. samamoodi soovime me perekit, toetada seda reguleerivate asutuste ühendust. praegusel hetkel on tegemist pigem arvamuste vahetuse võrgustikuga, täidesaatvaid ülesandeid on tal vähe, me soovime, et reguleerivad asutused ka spektripoliitikat paremini koordineeriksid. me leiame, et spektripoliitika äh, Äh, samamoodi äh, lainepikkuste jagamine on küsimused, mida tuleb teha Euroopa Liidu tasandil. ja sellepärast vaatame ka telekomi raampaketti üle. me soovime, et telekomi raampaketti kaasajastataks ning samamoodi soovime me miljardeid äh, eurosid investeeringuid sellesse valdkonda leida. me leiame, et viissada miljardit eurot on vaja gigabaiti tulevikku investeerida selleks, et meil oleks 5G äh, võrgustikud ja samamoodi ka äh, saaksime kasutada klaasfiibertehnoloogiat peale selle seitsmekümne viie protsendine kaasrahastamine maapiirkondades on väga tähtis, eh, sellepärast et investeeringud maapiirkondadesse ei ole nii atraktiivsed. ja just sellepärast toetused eh, riiklikest eh, ja piirkondlikest fondidest on väga tähtsad ja kui vaja, on need ühendada siis ka Euroopa vahenditega, nagu näiteks EFSI või siis ka Euroopa ühendamise rahastu poolteist aastat tagasi alustasime me struktureeritud dialoogi äh, tööstusrevolutsiooni neli koma null üle. meil on äh, praegu riiklikel tasanditel umbes kümme, üksteist platvormi, platvormi äh, Prantsusmaal, Hollandis, ka US, ka Ühendkuningriigis ja Saksamaal. Neil on kõigil erinevad nimed ja paljudes riikides äh, oleme me pidanud konverentse selleks, et sarnaseid platvorme loodaks, alati ühelt poolt on siis esindatud valitsus ja teiselt poolt tööstusettevõtted ja nende ühendused teiselt poolt siis. ning äh, me oleme ka platvormide platvormi loonud selleks, et näha, milliseid küsimusi tuleks kõige paremini Euroopa Liidu tasandil lahendada. kolm küsimust on siin väga tähtsad. küberjulgeolek, andmete turvalisus, digitaalse taristu julgeolek on väga tähtis meil on siin üheskoos vastu võetud juba ka võrgustike julgeolekudirektiiv ja tõesti Euroopa tasandil selle tagamine on palju tähtsam kui riiklikul tasandil küberjulgeolekualaste eh, sertifikaatide tarkvara välja tootmine on väga tähtis, me kontrollime need Euroopa Liidu tasandil selleks, et ettevõtetele, teenusepakkujatele, näiteks äh, pilvandmetööstuse pakkujatele äh, tagada sertifikaate ja litsentse, millega nad saavad näidata, et küberjulgeolek on tagatud ja sellega luua neile siis ka konkurentsieeliseid. väga tähtis on, et me ka Euroopa tasandil standardeid välja töötaks ja keelestandardeid. meil on äh, siin väga palju erinevaid keeli Euroopa Liidus, see ei tähenda ka seda, et masinad peaksid neid erinevaid keeli rääkima. Siemens, Bosch, Volkswagen toodavad kaheksas, kümnes, kaheteistkümnes riigis, pakuvad teenuseid kõikides Euroopa Liidu riikides. ja kui masinad kasutavad erinevat keelt, kuid standardid on erinevad, siis digitaalset liitu ei ole meil võimalik mitte ainult ellu viia, vaid otse vastupidi, me liigume sellest kaugemale. veel üks lõhestamise tegur, mida kohe kindlasti tuleks vältida. ja kolmandaks, piiriülene digitaalne taristu. teises dialoogis äh, see puudutab äh, Äh, siis isesõitvaid autosid, seal tuleb väga selgelt välja see, et telekomi ettevõtted ja tööstusettevõtted peavad tegema koostööd. Äh, minevikus telekomi ettevõtted hoolitsesid äh, inimestevahelise kommunikatsiooni eest, et ühelt siis läks suust kõrva või ühest kohast teise kohta info siis. aga nüüd tuleb meil tegeleda mass, andmete, suurandmete transportimisega ja seda väga kiiresti. Äh, peale selle on täiesti selge, et isesõitvad äh, autod ei saa toimida, kui meil ei ole taga korralikku taristut. kui meie äh, mobiiliettevõtete äh, äh, lainepikkuseid jagatakse riiklikul tasandil, aga mitte äh, Euroopa Liidu tasandil, kui osad liikmesriigid kasutavad 3G-d, teised aga 4G-d ja samal ajal, kui me soovime, et elektriettevõtted kasutaksid 5G-d, siis eh, juhtub see, et ma hakkan sõitma Münchenist eh, Bukaresti ja mul on seal isesõitvad veoautod, eh, aga nad ei saa sõita, sellepärast et erinevates riikides on erinevad standardid ja nõuded ja iga kord, kui nad ühest riigist teise sõidavad, on nad kaks kuni viis minutit äh, leviaugus. ja sellepärast on meil vaja siin ka Euroopa Liidu spektripoliitikat. ja selles dialoogis isesõitvate autode üle on meil ühelt poolt OEM-id ja teiselt poolt ASEA ning äh, siis ka erinevad varuosade tootjad ja kolmanda osapoolena siis telekomi ettevõtted, need kõik tuleb äh, kokku panna ja tulebki endalt küsida, mis oli enne, kas muna või kana. telekomi ettevõtted ei investeeri kunagi nii palju 5G süsteemidesse, kui neil ei teki sellega äh, kasumi teenimise võimalusi, käive tekitamise võimalusi. ja on täiesti selge, et äh, keegi ei osta enam tuhande üheksasaja seitsmekümnendal aastal toodetud Renault või Volkswagenit, kui kui on võimalik kasutada ka midagi paremat, aga midagi paremat ei osta inimesed enne, kui 5G võrgud on ähm, maanteedel täiesti tavalised. nii et äh, tuleb sellega ka arvestada, siis tulevad siia juurde veel vastutuse küsimused äh,, kindlustuse küsimused, erandid, nii et kõik need küsimused tõstatatakse siis isesõitvate autode ümarlaual. siis teatis, mida me soovime avaldada jaanuarikuus, mis puudutab andmete majadust ja andmete vaba liikumist. andmete vaba liikumine, piiriülene liikumine, ükskõik Äh, millised on julgeoleku- ja politseiseadused või maksuseadused. Nende puhul aga me leidsime nüüd viiskümmend erinevat seadust, mis andmete vaba liikumist takistavad ja seega meil ei ole võimalik digitaalset äh, siseturgu lõpule viia. nii et andmete vaba liikumise puhul soovime me kõigepealt need viiskümmend takistust äh, kõigepealt ära kaotada ja teiseks soovime me vältida ka tulevasi takistusi, mida on võimalik liikmesriikides seaduste kaudu luua. siis andmete majandus. siin tekivad väga põnevad tsiviilõiguslikud küsimused, kellel on juurdepääs andmetele, kes, äh, kelle omanduses on need andmed? vaadake tulevasi autosid, kus on väga palju erinevaid äh, sensoreid, nad vaatavad, milline on temperatuur, kas sajab vihma ja nii edasi. Neid andmeid vahetatakse autode vahel, need andmed lähevad ka pilvedesse, kus neid analüüsitakse äh, ja saadetakse edasi navigatsioonisüsteemidele, kellele need andmed siis kuuluvad, Boschile, Philipsile, Renault'le, Daimlerile või hoopis auto omanikule või sellele, kes on selle auto roolis. ja kuidas on siis see juurdepääs reguleeritud? ja äh, mootoris on ju kolvid, kui see kolb on katki, kui seal on mõra sees, siis annab äh, sensor edasi teate, et vahetage nüüd välja see kolb, kas see info läheb siis ainult tam-, Daimlerile, kas on võimalik seda autot parandada ainult Daimleri sertifitseeritud töökodades või ka mujal, äh, nii et kuidas me lahendame selle andmete kasutamise digitaalses maailmas tulevikus? esimesel detsembril on meil ette nähtud oskuste ja IT-spetsialistide liidu loomine. miks? sest meie hinnangute kohaselt Euroopa Liidu tööturul on puudu vähemalt sada kaheksakümmend IT-spetsialisti. nii et kui keegi läheb pensionile, siis on meil vaja siis on meil vaja juurde sellele inimesele, kes pensionile läheb, veel sada kaheksakümmend tuhat inimest ja on täiesti selge, et inimesi ei koolitata piisavalt välja. meil on vaja kohustuslikke numbreid paika panna liikmesriikides, hoolitsemaks selle eest, et füüsika ja informaatika valdkonnas võetaks vastu rohkem tudengeid. teiseks kvalifikatsioon, koolitus äh, meie töövõtjate jaoks, põhimõtteliselt kõikides majandussektorites. siin on väga tähtis, et töövõtjad, töövõtjate ühendused, ametiühingud ja liikmesriigid teeksid koostööd selleks, et nad kohustuslikud eesmärgid paika paneks. sest töömaailma digitaliseerimine ei tohiks takistada inimeste jõudmist tööturule, vaid otse vastupidi, see peaks olema hoopis kergenduseks äh, jõudmaks tööturule ja siin mängib koolitus väga tähtsat rolli. mul on väga hea meel selle üle, et parlament vaatab väga kiiresti meie ettepanekud läbi, sest siis on võimalik neid ettepanekuid võib-olla veel ka äh, tööstusvaldkonnas arutada kuid probleem on selles, et kui me räägime digitaalsest valdkonnast, näiteks digitaalsest autoriõigusest või siis ka telekomi raampaketi kaasajastamisest, siis tuleb kiiresti tegutseda. kui me siin aega kaotame, siis me kasut-, kaotame ära oma usaldusväärsuse. kui meie kiiresti läbirääkimisi peame, kui nõukogu kiiresti meie ettepanekutele reageerib, siis meil on võimalik äh, kiiremini tagada Euroopa Liidu digitaalset iseseisvust aitäh, härra volinik. nüüd äh, fraktsioonide esindajad saavad sõna. palun ärge rääkige kauem kui kolm minutit, äh, sest meil tuleb ajakavast kinni pidada. kõigepealt Rahvapartei ja proua Võleann, Euroopa Parlamendi asepresident. aitäh, lugupeetud esimees, härra volinik, äh, selle eest, et täna siin viibite. ma tahaksin avaldada teile tunnustust kogu selle paketi puhul, millega te olete välja tulnud ning selle kõikehõlmava lähenemise eest. ma olen Telekomiga pikalt töötanud parlamendis ja pean ütlema, et ma ei ole kunagi varem näinud niivõrd äh, tugevat toetust saanud ettepanekut just sektori poolt. ma leian, et äh, sektori meelest teie ettepanek vastab tegelikult praegusele, praegustele vajadustele. kõige enam on vaja kindlust ning õiget suunda ja ma tahaksin tänada teid selle eest, et te ütleksite, ütlesite, et kiudühendused ning 5G on tulevik, see on väga oluline meie jaoks. sinna tuleb investeerida, samuti meil on olemas äh, koodeks elektroonilise kommunikatsiooni kohta, see on väga hea. väga palju on rõhku pandud kaasinvesteeringutele, see on samuti huvipakkuv uus loodetavasti. Äh, me murrame seeläbi välja äh, nõiaringist kus vaja on investeeringuid, selleks stiimuleid ja nii edasi. võib-olla oleks võimalik veel kommenteerida teie poolt seda, kuidas järgmise põlvkonna üksikinvestoreid saaks äh, kuidagi ähm, esile tuua või äh, neid tasustada. mis puudutab wifi paketi, siis äh, tõesti väga hea mõte. ma arvan, et see saab ka suure toetuse osaliseks. see, et rahalisi vahendeid on piiratud hulgal võib-olla siin saaksite kommenteerida seda, kuida-, kas oleks võimalik äh, väheste vahenditega siis pöördvõrdelisi tulemusi saavutada. ja see, ja seda just Euroopa tasandil. samuti andmete vaba vood, me usume, et äh, see, mis te ütlesite, nimelt, et tuleb lahti saada tõketest andmevoogudele, see on väga oluline ja me ootame teie ettepanekuid, oleme valmis neid toetama ja oleme valmis seda liikuma kiiresti. aitäh! suur aitäh, kolleeg! proua Kumbula-Natrep, sotsialistid, demokraadid. jah, suur aitäh! ma tahaksin tervitada ettepanekud, mille kohaselt tuleb põhiõiguseks äh, muuta juurdepääsetav äh, odav internet. me oleme rääkinud kirjaoskusest äh, selles valdkonnas, aga ma usun, et kodanike juurdepääs internetile on samuti väga oluline. samuti giga Äh, pidi küsimusega, kas see tuleb kõik kaasata, ma arvan, et äh, see puudutab nii oskusi, mida kasutatakse, kuid samuti oskus innoveerida üldiselt on väga oluline. ma tahaksin tervitada uusi sihtmärke, kuid küsimus on selles, kuidas oleks võimalik neid saavutada, võttes arvesse et varasemalt on meil ka Euroopa Liidus olnud ju eesmärke, kuid me ei ole ilmtingimata suutnud neid kõiki saavutada. ma usun, et äh, meie koda on piisavalt julge ja võib ütelda, et paljud liikmesriigid eh, ei ole piisavalt rahastanud eh, ja piisavalt osalenud, nii et meil ei ole praegu piisavalt vahendeid ka praeguses Euroopa Liidu eelarves. me oleme siin komisjonis sellest päris palju rääkinud. me oleme seda kaks tuhat kakskümmend ja EFSi osas samuti välja toonud kui vaatame neid kiireid muutusi, mis toimuvad liikmesriikides ja turgudel, siis olukord on paljulubav. mina jälgin mobiilimaailma ainuüksi mobiiliandmed. Poolas me näeme, on üle kahesaja protsendi nende kasutamine kasvanud, Lätis sada seitsekümmend protsenti seda väikeinvesteeringute uute turumudelite tõttu, just väikeinvesteeringutele tänu, odavamate andmete pakkumine on äh, heaks võimaluseks gigabiiti ühiskonnaga edasi liikuda. nüüd, kui meil on olemas äh, struktuur, siis meil on vaja läbipaistvust ning tugevdatud konkurentsi. me oleme korduvalt ütelnud, et me peaksime tähelepanu pöörama detailidele, tagama, et äh, tarbijad saaksid kasu ausast konkurentsist ning et äh, Euroopa turg oleks reguleeritud ja läbipaistv. ma usun, et see peaks, äh, et meil oleks vaja ka äh, ambitsioonikam spektrumi poliitikat, meil on olnud äh, teatud konflikte siin liikmesriikide suhtumises komisjoni ja parlamendi arvamustesse, aga see küsimus tuleks läbi vaadata, meil on palju erinevaid arvamusi. ma arvan samuti kooskõla heastamisdirekt on päris hea, päris oluline, me ei saa NRA-des seda riiklikest reguleerivatest asutustest eraldi vaadelda. ja veel üks asi, eh, küberturvalisus, meie eh, oma eh, digitaalturu dokumendis ütlesime, et, et just peaksime ise selles valdkonnas töötama, meie enda tööstus peaks küberturvalisust tagama, mitte alati ei peaks me lootma jääma teistele suur aitäh, kolleeg Henkel Etser. tema on meie komisjoni aseesimees. Äh. aitäh, volinik Oettinger. suur tänu väga muljetavaldava sissejuhatuse eest see näitab, et seda valdkonda valdate pea sama hästi kui eelnevat ja mul on väga kahju, et te nüüd jällegi olete kurssi muutmas. nüüd teie praeguse tegevuse lõpus tahaksin teile esitada ühe põhimõttelise küsimuse. nagu te teate, mina tegelen selles valdkonnas juba päris pikka aega ja see, mida teie käest kuulsime, kuulsime tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal ja üheksakümnendal aastal ja ka kahe tuhandendal aastal. ja iga kord oli tähtis USA ja, USA-le ja Jaapanile järele jõuda. kolmkümmend, nelikümmend aastat ei ole me sellega hakkama saanud. meil on terve rida Euroopa programme, mis maksumaksjale läksid väga palju maksma need, kes siin istuvad, võib-olla isegi ei mäleta enam nende programmide nimesid. mina küll mäletan, Esprit oli ühe nime või Eureka oli üks programm Äh, need olid programmid, mille eesmärgiks oli siis Jaapanile ja USA-le järele jõuda. aga see ei õnnestunud meil. ja ma meenutaksin teile veel, et äh, toona olid meil Siemens, Nextar, WCL, Philips, Olivetti, Bull, Thompson, LM Ericsson, Triumph Adler, Euroopa arvutiettevõtted, nad on nüüd kõik kadunud, neid enam ei ole. meil on nüüd ainult SAP ja nemad ilma Eurekata ja ka Euroopa programmideta on edukad. kui me vaatame neid põhikonkurente, Microsoft, Google, Apple, Facebook, Twitter ja nii edasi, ka neil ei ole mitte mingit pistmist riiklike programmidega. ja sellepärast on mul kaks põhimõttelist küsimust kas te ei leia, et oleks olnud mõistlik kõigepealt välja selgitada, miks need väga kallid vanad programmid kõik läbi kukkusid? ja teiseks, miks te usute, et me praeguse programmiga, mida teie ja teadusvolinik siis üheskoos välja töötate, oleme edukamad kui varasemate programmidega? aitäh uh,! suur aitäh! härra Henkel, proua Meissner, Alde nimel. jaa, ja suur tänu, härra esimees, suur tänu, volinik Oettinger, liberaalide fraktsiooni nimel jah, kõik, mida te tõstatasite, on väga tähtsad küsimused ja tõesti, me kõik oleme nüüd jõudnud digitaalsesse ajastusse ilma probleemideta. ja see, mida härra Henkel ütles, seda ma näen natukene optimistlikult. ma tõesti arvan, et kõik on nüüd aru saanud, kui tähtis on digitaliseerimine, et ta on kohal ja et ta on juba meie elu väga palju muutmas, kuid selles peitub ka võimalusi ja me peame kuidagi nüüd äh, ajaga kaasas käima. Te ütlesite, et robootikaga on meie olukord päris hea, aga teistes küsimustes mitte nii hea. mina olen siiski optimistlik ja leian, et kõik on stardipauku kuulnud, kuid küsimus on nüüd selles, kas kõik hakkavad ennast ka kiiresti liigutama. ning minu jaoks tõesti juba tegelikult eelmise ametiperioodi puhul oli väga äh, Äh, pettumust valmistav see, et äh, transpordi digitaalse valdkonna puhul Euroopa ühendamise rahastuse puhul me võtsime nii palju välja, me nimelt nägime kaks koma üheksa miljardit ette, sellest jäi järgi kas üks koma kaks miljardit või kõigest ainult miljard, see on tõesti väga õudne areng. jah, muidugi on väga tähtis, et maapiirkondades luuakse töökohti, jah, väga tähtis on, et meil oleks seal ka iseseis-, isesõitvad autod, muidugi ka jagamismajandus mängib väga tähtsat rolli, kuid sellegi puhul on jällegi hääl, eelduseks see, et meil on ka taristu olemas. mul on teile mõned küsimused, kas liikmesriigid on praegusel hetkel hetkel ka piisavalt vahendeid kaasrahastamiseks, kas tehakse piisavalt taotlusi? näiteks EFSI Euroopa Rahastamise Ühenduse puhul on meil võimalik programmid käivitada ainult siis, kui on ka tõesti kaasrahastus olemas ja Mm, kas te saaksite meile öelda ka selle kohta, kus on praegu puudusi ja võib-olla me saaksime selles osas siis midagi ära teha? Te ütlesite, et äh, masinate keeli tuleks standardiseerida. kas liikmesriigid on nõus seda tegema? minu teada peaks masinate keeleks olema inglise keel. ma tean teistest aruteludest, kui raske on see, et siin Euroopa Liidus me lepime kokku ühes keeles. ja kolmandaks, äh, te rääkisite äh, ka isesõitvatest autodest äh, ja sealsest peenhäälestamisest. Äh, ma olen ka transpordikomisjoni liige ja ma tean, et me siin väga palju räägime ka uutest tehnoloogiatest ja taristu ühendamisest. nii et äh, kas te võiksite rääkida ka, mida on tehtud nüüd siis transpordikoridoride puhul? Äh, need ju loodigi just selleks, et sealset taristut parandada ja veel küsimus ka andmete kohta, kui kaugele te olete jõudnud andmekaitsega. olen veendunud, et andmekaitse inspektoriga teete siin tihedat koostööd, sest me tõesti räägime siin andmetest, mis muudkui voolavad ja mida tuleb kaitsta. ja selle nädala seisab spiigelis see, et digitaliseerimise tõttu lähevad väga paljud töökohad kaduma. Teie ütlesite, et otse vastupidi, digitaliseerimise kaudu on meil võimalik ka töökohti luua, aga see tähendab seda, et ettevõtted peavad muutuma. nii et kas te mitte ainult ametiühingutega ei tee koostööd, vaid kas te olete ühenduses ka töövõtjad, tööandjate ja nende organisatsioonidega? aitäh, Benedikt Jaave, palun Rohelistest! aitäh! ja aitäh ka volinikule, et täna siia tulite. minul on küsimusi seoses äh, teie reisiga Ungarisse äh, eralennukil. kaheksateistkümnendal mail sellel aastal. ning see ei ole lubatud äh, käitumisjuhendite kohaselt ning ka teie enda koduriigis on taunitav. vastavalt selgitustele Äh, esimest katkestab see, küsimus on praegu Euroopa Komisjonis uurimise all. see ei ole meie tänase koosoleku teema, nii et palun. Te teate, demokraatia puudutab institutsioone ning eeskirju. see ei ole meie arutelu teema. minu küsimus on äh, seotud ka härra Mangoldiga ning digitaalturuga ja teiseks, mina ei ole kunagi varem näinud seda, et sõnavabadust piiratakse äh, saadikutel komisjonides äh, esimeeste poolt, nii et ma usun, et minu küsimus siiski on äh, digitaalturuga seotud ja ma sooviksin jätkata, kui lubate. siin ei ole õige koht sellistele küsimustele vastamiseks, sellepärast et me oleme päris teistsugune institutsioon ju. tegemist on avaliku aruteluga komisjonis. president Juncker vastutab äh, selle uurimise eest. nii et palun jätkem praegu see teema kõrvale, kui võib paluda ja arutagem neid teemasid, mis on meil päevakorras We said our agenda is meie päevakord on teil laual ja me oleme selles kokku leppinud um,. Like to... lugupeetud esimees, sooviksin siiski ütelda, et see küsimus on otseselt seotud sellega, kuidas härra Oettinger äh, toimib digitaalturu tegevuskavaga, kuidas ta kohtub inimestega, kes on nende küsimustega seotud või mitte. see puudutab äh, läbipaistvust ning äh, vastutust volinikuna digitaalagenda äh, küsimustes. me ei saa teha nägu, et meile see teema huvi ei paku. ma ei küsi otseselt mida, midagi, mitte millegi kohta, mis digitaalturuga ei ole seotud. küsin midagi, mis on seotud tema kohtumisega kellegagi, kes vastavalt komisjoni Äh, mm, äh, pressiesindaja ei ole seotud digitaalturuga. Ungari valitsus aga jällegi väidab, et nemad, neil on kokkulepe Hermangoldiga ja muuhulgas puudutab see ka konverentsi korraldamist, äh, kus osalesite ja mis on seotud tulevikuautodega. nii et ma tahaksin küsida kellel on õigus, kas Ungari valitsusel, kes ütleb, et härra Mangold tunneb huvi digitaalturu vastu? hea kolleeg, ma ütlesin, ma ütlesin juba, demokraatia äh, töötab institutsioonide ja menetluskorra alusel. see tegemist on arvamuste vahetusega, ütleb härra Javor. esimees, ei, see ei ole meil päevakorras, palun jääge teema juurde, kui võin paluda. Wish You can take a floor if you wish. Te võite sõna ka võtta, kui soovite, härra. ma küsin digitaalturu kohta härra volinikult, kaheksateistkümnendal mail toimus kohtumine Ungaris. ma usun, et meie komisjonil on ka vaja teada ja näha, kuidas ta ikkagi sinna kohale jõudis. kuidas ta sai sinna tulevikuautode konverentsile ja vastavalt eh, meie kodukorrale ja vastavalt ka volinikele kehtivaid eeskirju. see ei ole väljaspool eh, seda küsimust. põhiseaduslike küsimuste komisjon parlamendis on taoliste küsimuste eest vastutav. ja me võime arutada selliseid küsimusi seal ja teha seda päris avatult. nagu te mäletate kuulamistelt kaks ja pool aastat tagasi mainis samuti keegi sotsialistide seast midagi tei-, kellegi teise kohta ning see küsimus saadeti eh, põhiseadusküsimuste komisjoni, kõik. palun jääge teema juurde. kui teil selle teema kohta küsimusi ei ole, siis palun lõpetage oma sõnavõtt ja läheme edasi. mul on päris palju küsimusi ma tahaksin, et te meenutaksite, et ma tahan, et te paneksite protokolli, et meie komisjon ei tunne huvi selle vastu, äh, kuidas kohtub volinik erinevate lobitöötajatega, kes võivad või ei või olla huvitatud digitaalturust. Äh, mul ei ole õigust seda küsimust esitada volinikule, kes äh, täna siia koosolekule tuli jah, meil on olemas oma eeskirjad ja me peame selle juurde, nende juurde jääma, see on väga oluline meie jaoks. niisiis, lähme edasi järgmise kõneleja juurde. kuule, Kohlitšek kuues, palun. suur tänu. minu küsimus ei ole seotud eh, era- või ärireisidega suur tänu, volinik, teie sissejuhatuse, selle sissejuhatava sõnavõtu eest. Te tege-, tegelete väga tõhusalt digitaliseerimisega. minu küsimus on see, et millised liikmesriigid osalevad ühisprojektis? Te nimetasite viis kuni kaheksa riiki. Te ütlesite, Te ütlesite, et riigid osalevad üheskooses projektis. teiseks, nanotehnoloogia on samuti osa nendest teemadest, millega te tegelete. nanotehnoloogia on tulevik. see on suur tulevik. milline on teie arvamus, milline, milliseks kujuneb nanotehnoloogia tulevik, milliseid toetusmeetmeid te kavandate? ja kolmandaks ligipääs internetile, see peaks olema meie kodanike üks põhiõigustest ja selleks on meil vaja internetti äh, ka väljaspool linnadest. seda probleemi näeme me sageli, et äh, internetiühendust ei ole sajal protsendil aladest ja seepärast peab, äh, peavad liikmesriigid ühendust parandama, selleks et me võiksime kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid. kas te näete siin mingisuguseid äh, edusamme? ja piiriülene taristu. RT ja raudteetransport on hea näide e. E-Call on jällegi hea näide piiriülesest äh, taristuprojektist või ähm, navigeerimine maanteedel. siin on, on erinevusi liikmesriikide vahel. ja veel üks teema. kuidas äh, agregaate asendada näiteks kui te lähete autot parandama, siis äh, mitte ainult, äh, mitte ainult auto osa ei vahetada välja, vaid äh, terve agregaat ja sellega kaasne-, kaasnevad, kaasneb suur reostus. kas te näete siin mingisuguseid võimalusi? ja veel üks teema, ähm, masinad ja masinate keel kas te arvate, et, äh, et masinate keeleks jääb ka edaspidi inglise keel? On... rohkem küsimusi fraktsioonidelt ei ole. ka, kas te sooviksite vastata lühidalt, härra volinik, väga lühidalt? meil on veel kaksteist kõnelejat nimekirjas ja peaksime lõpetama poole tunni pärast. nii et viimased kõned teie kõigi poolt ei saa olla pikemad kui üks minut, nii et olge valmis, kõik teised kolleegid. kolm minutit said fraktsioonide esindajad ja nüüd palun volinik väga lühidalt, kas te vastaksite küsimustele ja siis läheme edasi järgmiste küsimuste juurde. vajalikud äh, investeeringud äh, klaasfiibertehnoloogiasse ja viienda põlvkonna taristu ülesehitamisse. on kohe kindlasti suureks ülesandeks, äh, proua Võlean. kõigepealt me peame telekomi paketi üle vaatama ja hoolitsema selle eest, et erasektor oleks nõus kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti nendes investeeringutes tegema. kaasinvesteeringud maapiirkondades mängivad väga tähtsat rolli. enne, kui telekomi ettevõtted hakkavad klaaskiud äh, juhtmeid panema. tõesti, väga tähtis on, et tehtaks äh, koostööd, äh, et kõigepealt pannakse pead kokku, plaan ja siis ehitatakse üles taristu nüüd Wi-Fi. me eeldame, et parlamendi nõukogu on selle ettepanekuga nõus, et nad nõustuvad kiiresti ja et siis eelarves leitakse kolmekohaline number, millega meil on võimalik äh, kaasrahastuse kaudu siis need investeeringud teha kui nõudlus oleks väga kõrge, peaksime me kiiremini reageerima ja ka vahendeid juurde leidma, sest äh, teatud külade jaoks paljudes liikmesriikides äh, on tegemist väga hea investeeringuga selleks, et äh, kodanikud näiteks kas raekojas, koolis, raamatukogus või mõnes teises hoones saaksid äh, kiiret internetti kasutada siis äh, Euroopa ühendamise rahastut mainiti, ma mäletan veel väga hästi, kui me toona rääkisime maanteest, raudteest, energiavõrgustikest, gaasijuhtmetest ja digitaalsest taristust. Barroso komisjoni kolleegiumis oli aastal kaks tuhat kaksteist ja maantee ja raudteetranspordi puhul äh, nõukogu ei võtnud äh, vahendeid maha siis energiasektoril üheksa koma kahest miljardist jäi kuus koma kaheksa miljonit järele, aga digitaalses sektoris üheksa koma viiest miljardist jäi järgi ainult üks miljard. toona vastatas veel Nelli Kruus. Euroopa strateegiliste investeeringute fondi puhul on see probleem, et kui teil on näiteks kolme tuhande elanikuga küla ja sinna juurde lisanduvad veel väikesed külad, kus on sada, kakssada elanikku, siis äh, klaaskiud äh, äh, ühendusest ei ole mitte mingit kasu. tegemist on suure kahjumiga äriga, sellepärast et hoolduskulud on väga kõrged ja kasutajaid on vähe ning sellepärast on väga tähtis siin äh, ette näha hüvitisi toetusprogrammide kaudu, ükskõik, kas need tulevad siis riiklikest, äh, piirkondlikest või ka kohaliku omavalitsuse eelarvetest. siin EFSI ei ole heaks vahendiks, sellepärast et äh, riske ja ei kaeta ja arvatavasti kaotused ja kahjum on suur ning seda on juba ette näha. ning me liikmesriikidele oleme ka öelnud, et nad peaksid sellisteks projektideks rohkem tõukefondide vahendeid kasutama. Äh, vaikselt äh, on nad hakanud seda ka tegema. nüüd äh, spektrite koordineerimine piiriüleselt on Telekomi paketis sees me ei taha spektripoliitikat tsentraliseerida. me ei taha ka, et Äh, nende erinevate laiuste jagamisel äh, sissetulekud tuleksid Euroopa vahenditest. me ei taha seda, me tahame aga, et äh, koordineerimine toimiks selleks, et 5G võrkudele mindaks üle samal ajal, sest praegusel hetkel 2G, 3G, 4G on kõik öö, samal ajal kasutuses ja sellepärast 5G puhul on väga tähtis, et äh, Lõuna-Korea ja ka teiste tööstusriikidega teeksime koostööd selleks, et me konkurentidest maha ei jääks. nüüd küberjulgeolek meie avaliku ja erasektori koostöö küberjulgeoleku valdkonnas on selline, mis peab just küberjulgeoleku alaseid ettevõtteid tugevdama ja toetama. tõesti, mis puudutab nii tark kui ka riistvara tootjaid, nende teadmised on väga suured, nii et küberjulgeoleku valdkonnas Euroopa on pigem esirinnas ja see avaliku ja erasektori koostöö kaudu selle sektori tugevdamine on tõesti väga tähtis. härra Henkel tõstatas põhimõttelise küsimuse. Euroopa alusuuring, Euroopas välja töötatud alusuuringud ja äh, rakendusteadustes äh, läbi viidud uuringud mina lähtun siin sellest, et tööstusettevõtted annavad meile siin õiget nõud. ma kordan küll ennast, aga jällegi, seitsesada viiskümmend miljonit 5G võrkude ülesehitamiseks saime me ja kasutame me. aga viis korda sama palju sain ma tööstusettevõtetelt ja ma olen täiesti veendunud, et see lakmustest on tegelikult äh, parimaks tõendiks selle kohta, et avaliku ja erasektori koostöös on võimalik teistele järele jõuda. robootika, kui APP, Bosch Rexot, Siemens, Kuka teevad koostööd, siis võime me ka öelda, et robootika osas oleme me tõesti maailmas esirinnas. siis kvanttehnoloogia parimad äh, tippkeskused, Velsk, Grenoble, Lyon, München teevad koostööd ja nad on kutsunud ka kõiki liikmesriike ühinema ja samamoodi ka ühise huviprojektid. ei ole tähtis, et kõik äh, te-, lööksid kaasa mikro- ja nanotehnoloogia ja semikonduktorite puhul on meil viis liikmesriiki, kes äh, juba osalevad, Saks- äh,, Austria ja Belgia uurivad võimalusi liitumiseks ja need on edukad. näiteks mikroelektroonika puhul, kui ei ole näiteks tootvat tööstust äh, teatud riigis, siis muidugi ei taha see riik ka sellesse valdkonda kulutada. ja sellepärast me oleme öelnud, et piisab viiest, kuuest, seitsmest liikmesriigist. kui nemad annavad täpselt sama palju kui see, mis meie Euroopa Liidu eelarvest äh, juurde paneme, on meil võimalik juba väga palju ära teha ja tegemist on minu arvates pragmaatilise lähenemise ja eesmärgiga. andmekaitse. praegusel hetkel e-privaatsuse direktiivi vaatame üle, oleme lõpufaasis, te teate, et andmekaitse põhimäärus mobiili ja telekomi ettevõtete jaoks on lõpusirgel Äh, ja siin andmekaitse mängib väga tähtsat rolli ja üheteistkümnendal jaanuaril me teeme oma seadusloomelise ettepaneku. kas masinate jaoks äh, peaks olema üks keel ja kas selleks keeleks on inglise keel? esiteks on meil siin standardiseerivad asutused Sen ja Senelec ja nii edasi ning tõesti, ma jällegi panustan siin tööstusettevõtetele endile. meie kaasajastame seda menetlust, aga kui tööstusettevõtted ei jõua kokkuleppele, siis me Euroopa seadusloome kaudu loome standardeid, kuid väga tähtis on see, et vabrikus masinate vaheline kommunikatsioon toimiks ühes ühtses keeles sest meil on üha rohkem tööstusvaldkondi, kus ettevõtted ei tooda mitte ainult ühes riigis, kus ähm, masinaid vahetatakse välja, kus korraga tellitakse väga palju ühesuguseid masinaid, kus äh, tootmine on automatiseeritud ja just sellepärast on väga tähtis, et masinad kasutaksid ühte digitaalset keelt. ükskõik, millist standardit nad kasutavad, aga see standard peaks olema ühtne. sest ainult niimoodi on võimalik Euroopal tulevikule vastu panna ja platvormide platvorm äh, Euroopa ettevõtete digitaliseerimiseks on jällegi siin äh, vundamendiks, kust lähtuda. nii maikuus kui ka nüüd novembrikuus käisin Budapestis ja Budapestis käisin ainult sellepärast, et esineda kõnega digitaalsete küsimuste konverentsil ja tõesti Euroopa ettevõtted on väga palju Ungarisse investeerinud, Audi toodab seal, Prantsusmaa ettevõtted on sinna investeerinud, Boschi digitaalse arengukeskus on seal. mina olen pärit Stuttgardist ja Bosch on ka Stuttgardist pärit ja ma tean, et Bosch on seal väga palju investeerinud. ma olin kaks tundi Boschis kohapeal Ungaris, sest ma tõesti tahan, et Visegradi riigid digitaalses sektoris näeksid ka Euroopa lisandväärsust ja et seal Euroopa äh, suhtes skeptilisus ei suureneks. Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari, Poola ähm, Need on riigid, kus autotööstuse valdkonnas on väga palju ära tehtud ja tõesti, digitaliseerimine ja isesõitvad autod on siin väga tähtsaks küsimuses, kuidas me saaksime koostöö kaudu Euroopa lisandväärtust äh, nähtavamaks teha mina tõesti leian, et väga tähtis, et meil oleks ka piiriülesed äh, äh, katse Äh, ringrajad. siiamaani on katsetatud ainult ühes riigis, me tõesti tahame näiteks, et Lõuna-Saksamaa, Austria, Slovakkia, Serbia, Ungari ja Rumeenia öö, äh, äh, testiksid iseseisvaid äh, Äh, iseseisvalt sõitvaid autosid ja siin on meil kuus liikmesriiki pluss üks kandidaatriik, kus me testiksime siis neid autosid, samamoodi on meil vaja testida navigatsioonisüsteeme nendes riikides. seda selleks, et äh, meil oleks piiriüleselt võimalik tagada äh, iseseisvate autode toimimine ja sellepärast on tõesti oli ka väga tähtis novembrikuus Ungarisse minna sellele konverentsile. samamoodi käisin Ungaris maikuus ühel näitusel ja tegemist oli tõesti tööreisiga. see oli ainus põhjus, miks ma Budapestis käisin ja aatomienergia eest ei vastuta ma juba kaks aastat. Uh, colleagues, I am very suur tänu, volinik Oettinger, kolleegid nii et üks minut tõesti rohkem pikemalt kõnelda ei saa või isegi viiskümmend sekundit. kõigepealt härra Blanco Lopez. tänan, härra esimees. ma olen alati arvanud, et volinikku tuleb hinnata tema töö järgi, panuse järgi, tema portfelli järgi. ja mõningad avaldused mõningate reiside kohta seavad küsimärgi alla teie töö, mis puudutab intellektuaalne omand ja digitaalvaldkond. tahaksin teada, mida arvate õigusest saada tasu, mida võivad saada Hispaania digitaalsektori tootjad ja, ja teiseks tõrjutus kuidas äh, seda vältida ja kuidas äh, rakendada sanktsioone operaatoritele, kes ei pea kinni soovitustest? härra Marta, viiskümmend sekundit võib-olla. proovin veelgi lühemalt, härra esimees, tänan. ma ei räägi teie reisist Budapesti. Te ütlesite, et uurimine on käimas. aga härra volinik, igas, igas demokraatias peaksite tagasi astuma pärast teie solvavaid ja rassistlikke avaldusi. kui te oleksite Saksamaal minister, kas te arvaksite, et see olukord oleks teie jaoks võimalik? Very... suur tänu, kolleeg. ma ei arva jällegi, et see on meie struktureeritud dialoogi teemaks, ma ütlesin meie arutelu alguses, me jätkame struktureeritud dialoogile suunatud teemadega. Teie vastutus on küsimus esitada, härra Reimo. Äh, aitäh, ka lühike küsimus minu poolt. me ei saanud päris täpselt aru, kuidas äh, teie üleminek nüüd toimub eelarvevolinikus, kuidas on seda ette valmistatud, kuidas see peaks välja nägema, ehk et millega meie siin tööstuskomisjonis peaksime arvestama, äkki te natukene kommenteeriksite seda? Um... kolleeg, parlamendi äh, kodukord seab selle paika ja lisad. nii et seal leiab selgituse kolleeg Maripall. tänan, härra esimees. meil ei ole mitte ainult vastutus küsimuste esitamisel, aga meil on ka õigus esitada küsimusi. kuna härra Oettinger vastutab digitaalse agenda eest, siis meil on äh, õigus ja kohustus väljendada oma seisukohta, oma muresid, ükskõik äh, milliste aspektide üle, mis on seotud äh, voliniku tegevusega digitaalagenda vallas. see meie arvates on vajalik, et ta meile annab selgitusi, mida ta ei teinud, mida ta siis arvab reisist Ungarisse mis ei olnud äh, voliniku töökavas ja kuidas äh, oli seotud tema viibimine Ungaris digitaalagendaga. mulle tundub, et me pole veel saanud vastust. härra Bonami. tänan, härra volinik. tahaksin teid tänada suurepärase töö eest volinikuna, kes vastutab äh, digitaalse ühtse turu eest ja digitaalküsimuste eest. infrastruktuur on see, mis võimaldab tervel majandusel ja tervetel ühiskondadel tulevikus äh, hästi toimida. mul on üks küsimus, suurem küsimus ja kaks lühemat. kuidas te kavatsete teha koostööd liidritega ja nendega, kes juhivad kohalikke regionaalseid võime kui me tahame eesmärke saada kaasava 5G puhul ja taristu puhul, siis tuleb äh, vältida tõrjutust maapiirkondades eriti. teiseks, kuidas luua äh, motivaatoreid ettevõtetele, sest kuidas luua stiimuleid, avalikud vahendid on olulised, kuidas äh, toimida 5G puhul ja viimane küsimus liikmesriikide suhtes on, meil on vaja otsuseid samal ajal, kuidas teha koostööd liikmesriikidega. Griffin. proua Griffin. tänan, esimees ja ähm, vahendid, ligipääs digiturule on, peab olema põhiõigus, nagu kolleeg ütles. ja avatusturga me, turgu me vastasel korral ei saavuta, eelkõige need inimesed, kes jäävad liikmesriikide regionaalsete võimude tegevustest märkamata. Te rääkida ühendustest transpordi vallas kolmekümnendal novembril toimub meil talvine energiapaketi arutus. energiatõhususe digitaliseerimine on väga tähtis. energiatõhusad eesmärgid võimaldab meil renoveerida kolm miljonit kodu ja seitse miljonit inimest pääseksid vaesusest minu küsimus on, kuidas te teete koostööd teiste volinikega sellega, et leevendada energiavaesust ja kuidas saavutada Energialiidu eesmärke? suur tänu, proua härra Tošenovski. suur tänu, ka mina tahaksin tänada volinikku selle energia eest, mida ta on panustanud äh, digivaldkonda. ma olen nõus tema öelduga ringinvesteeringutes kohta, küberjulgeoleku kohta. avaliku, avalike vahendite suunamine sellesse on õige, aga minu küsimus Oh, te rääkisite standardiseerimisest ja keelest, IT-keelest. ma olen tegelenud IT-küsimustega terve elu. see on unelmate maailm, et meil oleks ühine keel, kuid seda ei ole kunagi õnnestunud saavutada. ei tea, kas on, ei ole kindel, kas Android on täna parim lahendus. selle, selle peaks kasutajaliides tegelikult otsustama et süsteemid suudaksid omavahel ähm, suhelda ja see ongi peamine praegu, sest ähm, meie ees on terve rida koodi ja wifi küsimusi, väikesüsteeme, kuid see on keskne küsimus ähm,. haldusküsimuste jaoks ja selleks, et oleks vaba keskkond, me nägime, mis juhtus PERK-iga äh,, oli, lähenemine oli väga professionaalne ja sõltuvus oli suur. kas teil on mingigi ettekujutus, kuidas see toimiks äh, valitsuse tasandil? Äh, mis-, Mr Butikofer. Butikofer. Then one minute, please, please. natürlich, Herr Vorsitzender jah, otse loomulikult, härra esimees, kui tuleb siiski öelda, et mind üllatab see, et ühelt poolt see komisjon annab mulle ülesanne koostada raporti tööstuse digitaliseerimise kohta ja teiselt poolt annab mulle maksimaalselt ühe minuti kõneaega. ma leian, et siin on asjad tasakaalust välja, eriti kuna väga varakult juba andsin märku, et tahan sõna saada. kaks lühikest küsimust, kuna aega on vähe. kõigepealt Saksamaa tööst muutus on tegelikult digitaliseerimise osas teatud ülesehituse ette näinud ja teeb nüüd koostööd ka rahvusvahelisel tasandil. aga mida meil ei ole, on see, et Euroopa tasandil tehtaks jõupingutusi koostööks. mida te tahate teha selleks, et see muutuks? teiseks, nii Kuka kui Aikstromi puhul te ise ka tunnistasite ja tõstatasite avalikult küsimuse, et kuidas saab hoolitseda selle eest, et teatud Euroopa tööstuse tehnoloogilised juveelid lihtsalt kellegi teise poolt üles ostetud ei saaks. nii et ma tahaksin teada, mida te praktiliselt kavatsete teha lihtsalt kriitiliste märkuste kõrval, kas on siin äh, ma tahan siiski lause lõpetada, ütleb kõneleja, kas te üritate? enne te andsite kolleegi rääkida minut nelikümmend viis ja laske mul nüüd vähemalt see lause lõpetada. kas te tõesti pingutate selle pool nimel ja kõnelejal võetakse mikrofon? Giving... Teie kolleegi pärast kaotasime kolm minutit, ilma et ta oleks tõsiseid küsimusi struktureeritud dialoogi kohta esitanud Te peaksite minu vastu siiski õiglane olema, ütleb härra Pütikhofer. järgmisena härra Rüübih, palun. Äh, suur tänu, härra esimees. mind huvitab see, et praegusel hetkel on meil päevakorras ju ka rändlustasude raport ja me lubasime, et äh, roamingu tasud on sarnased nagu siis, kui kasutaksime mobiiltelefone kodus, nüüd aga räägitakse õiglase kasutuse reeglitest ja see näitab seda, et äh, telekomi ettevõtted siiski soovivad äh, jääda riiklike piiride sisse kui telekomi ettevõtted seda soovivad, siis me peaksime mõtlema selle peale ka, kuidas luua digitaalset ühisturgu, sest kui telekomi ettevõtted ei ole nõus sellele turule tulema ja internetiühendus äh, Äh, praegusel hetkel näiteks äh, lükatakse kõrvale, siis kuidas me saame 5G ühendusi ja digitaalset ühisturga luua nii, et see oleks igal pool ühesugune ja et äh, rändustasud kaoksid ära, nii nagu see on praegusel hetkel ka digitaalsete teenuste puhul, et kuidas seda siis saavutada? aitäh! järgmisena härra Schaffhauser. Très rapidement, merci aitäh, jah. ma ei hakka teid süüdistavalt äh, kõnetama Ungari reisi kohta, ma arvan, et see ei ole päris kohane. oluline on see, kas te olete hea volinik või mitte. tahaksin aga küsida, miks te ei PH-le, äh, esim-, äh, kõige suuremale Euroopa ettevõttele küsimusi esitanud äh, seda, äh, siin ma räägin pilveraalindusest ja siin pean silmas eelkõige tagavara mikroprotsessoreid. miks te ei ole kuulda võtnud äh, tööstureid, kes on Euroopa töösturid, sellest mina aru ei saa. Uh, suur aitäh, härra Sorinja! suur aitäh, mina äh, nõustun äh, üldise hämminguga siin, aga mul on küsimused tehnoloogia, tehnoloogia kohta. Te ütlesite, et megaandmetele 5G-le juurdepääsu kvaliteedile tuleb rõhku panna, aga lõpptulemusena oleks meil vaja universaalset juurdepääsu digitaalteenustele ning internetile kuid me ei peaks tähelepanu pöörama mitte ainult tehnoloogiale, sest et tehnoloogia vananeb kiirelt. mul on kaks küsimust, esiteks, kuidas te plaanite integreerida kõike seda nii, et luua stiimulid äh, ja selleks, et me oleksime konkurentsivõimelisemad ja et me oleksime erinevad, mis te mõtlete meie identiteedist, digitaalidentiteedist, kas oleks võimalik seda kuidagi välja kujundada äh, Äh, nõudluse alusel, mitte ainult pakkumise alusel, kas läbi pak-, äh, kas läbi nõudluse suudame olla konkurentsivõimelised? jah, proua Sander, viimane. suur aitäh, lugupeetud volinik, ka mina tahaksin äh, tervitada teie väga otsustavat tegutsemist ühtse digitaalturu loomisel. enne kui te siia jõudsite, rääkisime me e-valitsuse tegevuskavast ning selles tegevuskavas välja toodud põhimõtted on väga head ja nad on seda just kodanikele, kuid samuti meie ettevõtetele ning eriti just VKE-dele. selleks, et äh, aga see kõik toimiks äh, üldiselt digitaalvaldkonnas, siis on vaja usaldust ja selleks on vaja turvalisust tahaksin teada, millised vahendid teil on turvalisuse tagamiseks, rääkisite märgistest ja serti-, sertifikaatidest, kas saaksite pikemalt sellest rääkida ah.? mikrofon, palun. Uh, uh härra volinik, palun vastake viimastele küsimustele ja lubage mul veel kord härra Putikoferile selgitada olukorda. ma tõesti ei oodanud teie poolt sellist reageerimist. Te oleksite pidanud oma kolleegilt härra Javurilt paluma, et ta teile annaks oma kolm minutit ja siis te oleksite saanud äh, kõik oma küsimused esitada härra Pütikofer, te oleksite pidanud raportöörile andma rohkem kõneaega ja esimesena sõna. härra esimees äh, ütleb, te olete ebaõiglane. härra Pütikofer, jah, olete küll. palun, härra volinik. Äh, ähm, siin äh, räägiti kohe alguses ettepanekust, mille eest vastutavad teised komisjonid. tõesti, aega ei ole, aga ma tahaksin Koberati ettepanekule teie tähelepanu pöörata, sellepärast et loomemajandus on Euroopa tööstuse tähtsaks osaks. ja selle Koberati ettepaneku puhul on minu jaoks tähtis just see tasakaalu saavutamine ehm, interneti kasutajate vahel, mis puudutab siin muusikat, filmi, laule, et nad saaksid seda kõike kuulata, lugeda, näha ja teiselt poolt on väga tähtis, et neile tagatakse õiglane tasu kogu loomemajandussektori jaoks siis. stsenaariumi autorite jaoks, raamatu autorite jaoks, ajakirjanike, näitlejate, heliloojate, lauljate jaoks. see puudutab siin ka tegelikult äh, väärtuste lõhet, et ühelt poolt tagataks siis õiglane hüvitis ja teiselt poolt äh, kui suurt rolli mängib kvali-, kõrge kvaliteediga ajakirjandus äh, äh, erinevates äh, ajakirjandusettevõtetes, nii et tõesti väga tähtis on sellega tegeleda ja ma tõesti leian, et teised komisjonid siin kojas vastutavad selle eest rohkem, aga muidugi ma võin ka teile sellest rääkida. härra Reimann küsis, et kuidas see ametiposti vahetus peaks välja nägema. praegusel hetkel Bulgaaria ei ole teinud ettepanekut, kes äh, on Bulgaaria uueks kandidaadiks ja kõik sõltub siin praegu poliitilisest olukorrast Sofias nii et kes peaks äh, digitaalse ühiskonna äh, küsimused üle võtma, noh, eks me näe, keda Bulgaaria äh, välja pakub või kas me peame komisjonis ülesandeid ümber jagama, selle otsustab president. kõik, kui tal on olemas kõik Äh, nimed uuesti, siis ta saab vaadata üle inimeste eluloo ja nende põhilised valdkonnad, kus nad on eksperdid ja siis võib-olla tehakse mingi vahetus. nii et detsembrikuuni tegelen mina selle küsimusega ja hiljem siis muidugi nõuandjana olen valmis panustama ka sellesse küsimusse edasi. Gordon Boni hat gefragt, wie ziehen die mit saadik Boni küsis, et äh, milline on olukord liikmesriikides. mitme teemavaldkonna puhul me näeme, et nõukogu hoiab ennast tagasi, kui me räägime seadusloome Euroopa üleseks muutmisest. digitaalse valdkonna puhul võin ma teile öelda, et liikmesriigid nii nõukogus üleüldiselt, aga ka siis äh, valdkonnaministrite nõukogudes äh, on valmis digimaailmas puudutavaid seadusi Euroopa tasandil reguleerima, sest nad on aru saanud, et digitaalses valdkonnas liikmesriik üksi, ükskõik milline ta ka poleks, ei ole piisavalt suur selleks, et hakkama saada selle dünaamikaga, mis tuleb USA-st ja Aasia riikidest. saadik Pütikhofer tõstatas väga tähtsad küsimused äh, ja paar kuud tagasi ma käisin ka äh, SAPis äh, kohal Valdorfis, kus räägiti just sellest äh, tööstusrevolutsioonist. ja ma tahaksin siia juurde öelda nii palju, et on väga vähe valdkondi, kus ühe liikmesriigi äh, puhul tööstus on nii kaugele jõudnud, kui see Saksa ma platvorm Industrii neli punkt null, siis koostöös teiste platvormidega ja tõesti, ma siin olen teinud lii-, ettepaneku, et teised liikmesriigid äh, võiksid võtta eeskuju industrii neli punkt nullist, sest sellest võib saada maailma jaoks eeskuju. näiteks, et meil oleks industrii neli punkt null Austria, industrii neli punkt null Itaalia näiteks. aga sakslasena ma tõesti ei julge seda ettepanekut teha ja seda nime välja tuua, sellepärast ma lihtsalt räägin digitaliseerimisest Euroopa tasandil. aga see, mida industrii neli punkt null platvorm on teinud, on tõesti suureks eeskujuks kogu kogu Euroopa majanduse jaoks. ja just sellepärast seda platvormi me integreerime ka praegu nii palju kui võimalik platvormide platvormi, sest ma juba mainisin, et me lõime mõned kuud tagasi platvormide platvormi, kus on siin tõesti erinevad platvormid kaasatud erinevatest liikmesriikidest ja need liikmesriigid, kus veel ei ole platvorme loodud, seal on valitsuse esindaja esindatud selleks, et ka nendes riikides äh, platvormid loodaks. Rumeenia, Slovakkia, Ungari on mõelnud nimelt sarnaste riiklike platvormide loomise peale. me loodame, et need luuakse juba lähikuudel. Kuka, Elstrom, Aaron või ka teised näited. küsimus on ju tegelikult selles, kas meil on üleüldiselt vaja seda küsimust Euroopa Liidu tasandil reguleerida. mõned valdkonnaministrid seda iga kord arutavad ministrite nõukogus üks koma kaheksa miljardit eurot äh, uurimisvahendeid läheb igal aastal äh, teadusprojektidesse ja robootika puhul umbes äh, sada miljardit eurot kulutame igal aastal. ja on täiesti selge, et meie uurimisvaldkonnas saame me teha koostööd ainult selliste ettevõtetega, kus eh, ekspertteadmised ja uurimistöö on Euroopa Liidus. nii et Kukan on siin tõesti suurepäraseks eh, näiteks selle kohta, et me saame seda toetada nii kaua, kui ettevõte jääb Augsburgi, nii kaua, kui teadustööd tehakse Euroopas. ja kui me mõtleme nüüd järgmise eelarveperioodi peale, ja selle peale, mis saab Horisont kaks tuhat kahekümnest pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, siis peaksime ka jääma selle põhimõtte juurde. ja tõesti, stiimul on ju väga suur. et ükskõik, kes on ettevõtte aktsiate omanikuks, kes on üleüldiselt ettevõtte omanikuks, nii kaua kui teadus- ja arengutöö toimub Euroopas äh, on võimalik sellel ettevõttel ka siis Euroopa äh, teadusvahenditest äh, äh, kasu lõigata ja olla teadustöö perekonnaliige. nüüd välismajanduse vahendid, noh, minul on siin selge arvamus selle kohta, ma toetan Euroopa tööstuspoliitikat, aga selle küsimuse eest vastutab üks teine volinik. aga ma leian, et väga tähtis on, et tegemist oleks kahesuunalise teega. et me oleme seda avatum, kui palju avatum on ka see turg, kuhu me siis soovime juurdepääsu saada, aga eks tuleks ka selle küsimuse üle veel rohkem nõu pidada. nüüd energiatõhusus ja energia tarbimise vähendamine Äh, nutikate linnade ja kogukondadega ning ka kahe erineva peadirektoraadi, tegelikult nelja erineva peadirektoraadiga teinud koostööd ja partnerlinnadega töötame me välja mudelprojekte selle kohta, kuidas elustandardit vähendamata on võimalik transpordisektorit optimeerida, energia kasutamist vähendada, samamoodi ka nutikad soojustuslahendused hoonetes äh, tuleb välja töötada, samal ajal elustandardit vähendamata ning seejuures siis ka energia kasutamist äh, vähendame me ja vähendame ka CO2 heitmeid kolleeg Rüübik mainis siin äh, rändlustasusid ja hulgikaubandust. järgmise aasta juuni lõpuks äh, soovime me rändlustasud kaotada Euroopa Liidus. see tähendab aga seda, et viieteistkümnendaks detsembriks nii jaekaubanduse ettepaneku kui ka õiglase äh, Äh, kasutuse ettepanekud äh, ja jaekaubanduse puhul on nii kaugel, et parlament ja nõukogu on need läbi vaadanud. aga tegemist on pakettlahendusega, nii et kui on pakett, millega on kõik nõus, saame me sellega edasi minna. eelmisel nädalal kuulasime ära Pereki arvamuse riiklike reguleerivate asutuste arvamuse ja nüüd nõukogu peab meie ettepaneku läbi vaatama mis puudutab õiglast kasutust, siis siin on üks konkreetne probleem, toon näite. Lätis on telekomi teenuse hinnad äh, umbes äh, kuuendik sellest, mis nad maksavad Iirimaal. kui nüüd Iiri kodanik järgmise aasta juunikuus, kui rändustasud ära kaovad, soetab endale Läti mobiiliettevõtte Äh, SIM-kaardi, aga ei ela Lätis, vaid hoopis Dublinis. ja Dublinis helistab või kasutab seal sotsiaalset meediat või helistab Dublinist siis Londonisse või Brüsselisse, siis Läti mobiiliettevõte peaks hulgiturult vastavad transpordiühikud palju palju suurema hinna eest kokku ostma kui see, mida ta siis oma jaeturult äh, küsida saaks. ja ta läheks paari nädalaga pankrotti. selleks, et seda väärkasutust vältida ja ilma üheksakümne päeva reeglita või ähm, saada edastatavate andmemahu piiranguta ei ole see võimalik ja nüüd tõesti nõukogus üritame seda küsimust lahendada on täiesti selge, et kui Läti mobiiliettevõte läheb pankrotti, siis peaks tegelikult nii nõukogus kui nõukogus olema Läti esindaja sellele vastu. tõesti, liikmesriigid kaitsevad siin oma huvisid, äh, kaitsevad siin oma huvisid, aga ma olen siiski veendunud, et järgmise aasta juunikuuks õnnestub meil rändustasud äh, kaotada. nüüd STM-i küsimus ja tean STM-i väga hästi. semikonduktorite ja mikroökonoomika ähm, puhul märtsikuus alustasime Euroopa ühiste huvide projekti ja viis liikmesriiki on sinna kaasatud. Saksamaa, Prantsusmaa, Holland ja kaks veel. Austria ja Belgiaga peame läbirääkimisi ja mõned päevad tagasi toimus meil konverents koos tööstusettevõtete esindajatega ning üks STM-i kõrge esindaja oli kohal, ta kiitis väga palju ja ütles, et just nii, just nii, sellise partnerluse kaudu Euroopa Liit, liikmesriigid ja tööstusettevõtted on meil võimalik see küsimus lahendada ja need vahendid, mis me Euroopa eelarvest saime viie liikmesriigi jaoks, neid me kahekordistaksime ja tööstusettevõtted annavad veel neli korda niisama juurde ja STM-i kõrval on ka Infineon, nii et tegelikult on kaks erinevat tähtsat ettevõtet. ja samal ajal Hiina ja Aasia domineerivad sellel turul ning me peame neid ettevõtteid elus hoidma, kuid küsige STM-ilt, et nende esindaja kinnitab teile, et eelmise nädala konverents äh, Roomas oli väga edukas ja ma olen tõesti veendunud, et ka see küsimus saab lahendatud. ja viimane punkt. nüüd äh, tuleb meil direktiivid liikmesriikides rakendada ja ma eeldan, et äh, see küsimus tuleb väga kiiresti lahendada, sellepärast et küberjulgeoleku äh, küsimus on tähtis, sellest sõltub kodanike usaldus pilv andmetöötluse vastu, kas meie tööstusettevõtted on spionaaži eest kaitstud, segamiste, rünnakute eest kaitstud, see on väga tähtis küsimus ja siin me praegusel hetkel tõesti eh, tegeleme Euroopa sertifikaatidega, tahame me välja töötada siis Euroopa standardit. ja aitäh teile teie küsimuste eest uh,! suur aitäh! loodame, et saame kohtuda teiega, lugupeetud volinik, ka tulevikus kui te olete eelarve ja inimressursside ase esime-, president, nagu Euroopa Komisjon teada andis. suur aitäh tehtud töö eest ja kõige eest, mis te olete saavutanud digitaalmajanduse ja ühiskonna jaoks ja mida ta oleks suutnud teha läbi meie pideva dialoogi ITRE komisjoni ja komisjoni vahel, mida teie esindasite siin. suur aitäh teile! Okay, good. Uh, dear colleagues, uh, we are... head kolleegid, uh, kell on rohkem kui uh, eeldasime, nüüd tuleb uh, järgmine punkt, kasvuhoonegaaside kaasamine uh, ning maakasutus äh, ja metsandus kaks tuhat äh, kolmkümmend äh, energia raamistikus. meie raportööks on Marisa Matias kuuest ja lubage mul meelde tuletada, et kasvuhoonegaaside eemaldamine metsandusest ja maakasutusest, seda praegu katab ainult Kyoto protokoll, mitte miskit muud selle kohta ei ole ja Kyoto protokoll on seadnud teatud äh, äh, kohustusi Euroopa Liidule ja liikmesriikidele. me peame tagama, et me ei loodaks uusi, et me ei loo-, tekitaks uusi heitmeid muutuvate süsteemidega. selle sektori eesmärgiks seda sektorit tuleks edasi arendada Euroopa Liidus. meil on ettepanek mis käsitleb seda, kuidas seda sektorit kaasata Euroopa Liidu kliima- ja energiaraamistikku kaks tuhat kakskümmend üks. ITRE komisjon koostab ENVile oma arvamuse sest et äh, peamiseks komisjoniks on selles küsimuses ENVI. maakasutuse ja maakasutuse muutuse ja metsanduse äh, mitmed aspektid on seotud meie komisjoni tööga, nagu näiteks maakasutuse muutuse tagajärjed äh, põllumajandusele ning äh, biomassile, mis tuleb metsandusest, kuid samuti teiste toormaterjalide vallas meie tööstusele. väga palju teemasid on selle all. Marisa Matias, palun. kas ma võin paluda teile arutelule avapauku anda? Obrigada, Sr. Presidente, e obrigada pela introdução que fez, porque já... Suur aitäh selle sissejuhatuse eest Te tegelikult juba ütlesite ära päris palju asju, mida tahtsin toonitada. tegemist on meie esimese arvamuste vahetusega selle arvamuse ümber, tegemist on olulise küsimusega, see on ka põhjuseks, miks ma arvan, et me peaksime tervitama komisjoni ettepanekut. nagu te ütlesite, need küsimused käivad Kyoto kokkuleppe alla, Euroopa Liidu no, pädevus on siin piiratud, aga meil on vaja lahendusi läbi meie Euroopa Liidu määr-, määruste pärast seda kaks tuhat kakskümmend aastale järgnevaks perioodiks. me peame arvestama sellega, et Pariisi kokkuleppe siduvatest aspektidest tuleb ka kinni pidada. me küll ei ole pädev komisjon, kuid siiski on selliseid aspekte millega peaks Envi arvestama. minu sooviks on täna ära kuulata eelkõige variraportöörid, mõista, millised on teie seisukohad. kui me kasu-, räägime muldade kasutusest ning maakasutuse muutmisest ja metsandusest, siis äh, siin on äh, teatud aspekte, mis on seotud heitmetega ja mis on seotud ka meie komisjoni tegevusvaldkonnaga nõustun komisjoni lähenemisega. ma loodan, et selle juurde jäädakse ka parlamendis. maakasutus, maakasutuse muutmine ja metsandus peaksid jääma välja muudest programmidest, mis on juba olemas. näiteks kui me räägime äh, heitmevahetussüsteemist, siin on tegemist teistsuguse olukorraga ja seega tulekski seda eraldiseisvalt käsitleda. me peaksime välja tooma energia ja tööstusega ja transpordiga seotud küsimused samuti peaksime silmas pidama seda, et siin tehtud ettepanek, milleks on äh, fossiilkütustest vähem sõltuv majandus, ei tohiks seada ohtu heitmete vähendamise eesmärke, eh, mida tuleb eh, silmas pidada maakasutuse, maakasutuse muutuste ja metsanduse raames. muud märkused, mis võib-olla tunduvad, ei ole seotud meie komisjoni tegevusega, aga siiski on olulised. nimelt tuleb arvestada bioloogilise mitmekesisusega, erosiooniga, ehm, maa, muldade kvaliteediga, see ei ole konkreetselt meie pädevuses, kuid see on seotud äh, teadus- ja innovatsiooniga. lisaks transpordile, energiale, tööstusele ma usun, et teadustöö ning innovatsioon on äärmiselt olulised ja seega me peame Äh, silmas pidama samuti bioloogilist mitmekesisust ning selle erinevaid mõõt-, mõõtmeid. kolmandaks. tegemist on kõikide komisjonide jaoks läbiva küsimusega, kuid ma leian, et läbipaistvus on oluline ja jällegi ka meie oma tegevuse raames peame samuti läbipaistvusele tähelepanu pöörama nii metoodika osas, andmete osas. mitte ainult selleks, et äh, meil oleks õige teave, vaid see võimaldaks meil ka hinnata olemasolevaid andmeid läbipaistvalt ja õiglaselt erinevates liikmesriikides seega selle esimeste arvamuste vahetuse raames ma ei soovigi ilmtingimata kõiki küsimusi arutada, vaid tahaksin ära kuulata seda, mis teiste fraktsioonide kolleegidel on ütelda. nii et mul oleks natukene põhjalikum äh, alusmaterjal, mille põhjal arvamust koostada. ütlen veel kord, et äh, kõik, mis puudutab transpordisektorit, energiat, tööstust, teadustööd ja innovatsiooni kõik see peaks olema meie jaoks just prioriteetne. suur aitäh Rahvapartei nimel, proua Juso. suur aitäh, suur aitäh ka raportöörile sõnavõtu eest. siin on tegemist alles esimese arvamuste vahetusega ja tahaksin välja tuua mõned murepunktid. esiteks see ettepanek on otseselt seotud ettepanekuga, mis puudutab äh, heitmeid HKS-i raames ning samuti äh, liikmesriikide poolt tehtud äh, jõupingutusi. oluline on, et siin ettepanekus oleks tagatud ka teatud paindlikkus kuid tuleb siiski arvestada mõlema ettepanekuga äh, ja neid tuleb käsitleda samaaegselt. see ettepanek on seotud ka kasvuhoonegaasidega kauplemise süsteemi ettepanekuga. siin on kaks äh, arvestusperioodi välja toodud, kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend viis. ja selle aja vältel siis me näeme, et äh, kasvuhoonegaaside äh, koguseid võib üle kanda riigiti pärast aastat kakskümmend viis, kolmkümmend, kas seda oleks võimalik ka teha, kas siis oleks võimalik äh, endiselt liikmesriikide vahel ülekandeid teha või siis äh, tagasi kanda nii-öelda? seejärel äh, taaskasutatava puidu tootjad jah, siin on välja toodud väga keeruline matemaatiline valem. raportis räägiti läbipaistvusest, aga mina sooviksin, et loodaks kriteeriumid, mis oleksid samasugused kõikide liikmesriikide jaoks. selles valemis, mis siin on ära toodud, siin Mm, võib tekkida teatud äh, lahknevus ja lõpptulemus võib seega olla tugevalt erinev. ja lõpetuseks. kakssada kaheksakümmend miljonit tonni, see piirang. kas seda võiks tõsta? see küsimus on minult komisjonile suur aitäh, proua Kompula-Natri, sotsialistid ja demokraadid. Uh, suur aitäh. väga hea, et toonitasite just seda, mis ITRE jaoks on oluline, sellepärast et see on ju meie arvamus ENVile. aga nagu ikka, kui me räägime metsandusest, siis me räägime väga paljudest teemadest, kui me räägime põllumajandusest, siis samamoodi kui me räägime innovatsioonist, tulevikust, energiast, taastuvenergiaallikatest, siis me teame ju ka, et tuleb eh, bioloogilist majandust, eh, majanduse küsimuse kaasna, kaasama. komisjoni ettepanek on alusena päris hea, me peame mm, reageerima ka Pariisis toimunule, me teame, et mets ja biomassid võivad äh, ol-, olla selle läbi võib vähendada süsiniku hulka, kuid seda saaks veelgi paremini teha, kui me toet-, kui me pöörame tähelepanu metsa olukorrale ning samuti kiudained me näeme, et äh, neid oleks võimalik innovatiivsetes bioloogilistes toodetes kasutada ning see oleks jällegi üheks sõjaks viisiks ähm, muut-, kliimamuutusi leevendada. seega väga hea, et äh, kui me vaataksime e tulevikku, komisjoni ettepanekus me vaatame ka tagasi, me peaksime hoopis äh, mõtlema sellele, kuidas, milliste stiimulite abil me saaksime hoolitseda äh, maa eest kõik need valemid on siin väga tõsised, samuti täna varem rääkisime paindlikkusest, nii et tahaksin siin ka toonitada, sest see on üheks osaks. maakasutuse äh, heitmetega kauplemise süsteem ning kõik need eesmärgid, mis liikmesriikidel on, nii et me peame seda kõike korraga silmas pidama, aga minu jaoks on kõige olulisem siin praegu see, et me stimuleeriksime head kasutust ja häid tooteid, kus arvestataks puuga, toormaterjalidega, eluskeskkonnaga, toidukeskkonnaga ning heitmete sidumise ja muuga, mida mets suudab suur aitäh, Alde nimel, härra Fedele uh,. uh suur tänu ja suur tänu, proua raportöör, teie sissejuhatuse eest. Pole küsimustki, see teema on väga oluline võitluses kliimamuutustega ja nende kohustuste täitmisega, mida kõik on endale võtnud. lisaks on ka tähtis mitte vastu võtta õigusakte, mis takistab majandust, nagu eelkõneleja ütles ja tuleb arvestada ka tulevikuvõimalustega metsanduses. me teame väga vähe tegelikult sellest, mida metsad võiksid toota. mõelgem asendusele. kasvav turg näiteks on see, kus ähm, kemikaale, millest kasutati varem fossiilseid, sai, kasutati var-, kasutati, nüüd nende asemel võiks näiteks kasutada metsanduse tooteid, näiteks kangad, näiteks tsellulooskiud. see oleks keskkonnasõbralik ja ja ei kahjustaks veevarusid nii palju kui põlluvilja, puuviljatööstus. me peame mõtlema sellele, et me ei takista turge ja ei takista maapiirkondade tööhõivet Euroopas ja samas mõtlema ka panusele majanduses Soome, Rootsi, Austria, Saksamaa osad annavad suure panuse avalikesse allikatesse. umbes metsandus Rootsis tootis neli korda rohkem väärtust eelmisel aastal kui Rootsi autotööstus näiteks ja tuleksin meelde kliimamuutustega võitlemise grupi viimased järeldused. puitenergia annab suurima säästva arengu boonuse, on nende seisukoht. ja vaadakem arvutusi. kui me arvutame, milline on keskkonnamõju, siis peavad meil ka olema mingid reeglid arvutamiseks. tuleb tagada et, et me ka majandame metsi erinevalt ja arvutustes ei tekita iseendale takistusi. et hetkel Euroopa üritab taasmetsastada näiteks saari Rootsis, Soomes ja teistes Euroopa osades viimased sada viiskümmend aastat, kakskümmend aastat on metsandussektor kasvanud. metsandus kasvab kõikjal Euroopas, kuid on ka kohti, kus metsade kadumine on suur probleem. ja seega tuleb regionaalseid erinevusi samuti arvesse võtta. suur tänu, järgmine kõneleja Roheliste nimel, kolleeg Javor. tänan, esimees ja suur tänu raportöörile töö eest. me tervitame komisjoni ettepanekut kaasata metsandus kliima- ja energiapoliitika võrgu raamistikku nii et me võtame komisjoni ettepaneku positiivselt vastu, kuid on siiski ruumi edusammudeks ja mainiksin siin kolme aspekti, mis minu arvates vajaksid tähelepanu. kõigepealt ambitsioonide tase. sektor peab piisavalt panustama Euroopa Liidu rahvusvaheliste koostöö täitmisele Pariisi kokkulepete valguses, tuleb leevendada kliimamuutusi ja seega määrus peab olema ambitsioonikam, eriti arvestades metsandut kui negatiivsete heitmete tootjat, see peab olema tõeline vahend selleks, et metsad võiksid rohkem siduda CO kahte, kui me tõesti tahame eh, jääda alla ühe koma viie kraadi. teiseks, lihtsad arvutu, arvutusreeglid raamatupidamisreeglid, siiski äh, olukorda lihtsustatakse, kuid kolm erinevat raamatupidamismeetodit on siiski siin kasutusel. see võiks ohutada, ohustada läbipaistvust ja tekitada lünki. ja siis kolmandaks biomassi kasutus. jätkusuutlik biomassi kasutus on kõige kliimasõbralikum lahendus, ehk siis ei kasutata süsinikuvarusid, vaid kehtes, vaid äh, ait-, see aitab kaasa jätkusuutlikule metsandusele ja biokütuste tootmisele. kokkuvõttes tegemist on äh, olulise sambaga kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eesmärkide jaoks ning äh, kohustuste täit-, jaga-, täitmise jagamist silmas pidada, seega ma tahan teha tihedat koostööd ITRE kolleegidega, raportööri ja variraportööridega selleks, et ettepanekut veelgi paremaks muuta. Thank you very much, kolleeg. suur tänu teie sõnavõtu eest ja kuue nimel härra Kohlitšek, aseesimees. Eh, tänan, esimees mitu praktilise loomuga märkust. kõigepealt ähm, tulude arvutamine süsiniku sidumisel metsade puhul, see on tähtis aspekt. aga ähm, metsade roll Rootsis näiteks on erinev Lõuna-Itaaliast või Hispaaniast, sest äh, metsad, metsad on seal väga erinevad liigi, liikide mõttes. puit ja selle tootmine, seda saab samuti arve, arvutada põhjas ja lõunas. kolmkümmend aastat tagasi üritati tasakaalustada CO2 tootmist taasmetsastamisega ka väljaspool Euroopat, näiteks Algeer-, Alžeerias oli äh, tohutu projekt eesmärgiga taasmetsastada Sahara põhjatipp. selle, see mõjutas ka Marokot ja Koobi kõrbe lõunaosas mäng-, soovisid ka hiinlased äh, kõrbe metsastada selle, teevad seda praegugi, sellel oleks ka mõju suurlinnadele nagu Peking ja teised. küsimus on aga, kui palju need metsastamise projektid, mida läbi viiakse mitmetes maailma osades, peaks olema kaasatud raportisse? ja veel üks kommentaar, seitsekümmend protsenti maakera pinnast on vesi Atlandi ookeani keskel on suured äh, plastikukogumid, osakesed, nagu liustikud. see on mit-, ei kellegi maa, kuna reostus jõuab läbi jõgede ookeanidesse. Need plastikosakesed on kõikjal. Nad on ookeanide pinnal ja Atlandi rihv on suurem kui kogu Ukraina territoorium. me peaksime mõtlema ratsionaalsetele lahendustele, sest see on tõeline oht meie planeedile. Need rihvid või saared toob end, ei võimalda elutegevust. Uh, suur tänu, esimees Eli mul on hea meel kuulda neid märkusi. ma ja ma olen esindanud parlamenti Marrakechis, tulen sealt just tagasi COP kahekümne kahelt. on tore, et me liigume nüüd edasi selleks, et ellu rakendada neid kohustusi, mida me oleme võtnud. ja sõnum peab olema, et iga majandustegevuse aspekt mängib oma rolli. midagi ei saa välis, välja jätta ja metsad loomulikult omavad tohutut rolli nii leevendamise mõttes, heitmete osas kui biomassi tootmise osas. aga kolleegid ei rõh-, rõhutanud ühte või rõhutasid ühte, et arvutused on, arvutused on väga tähtsad, õig-, tuleb õigesti arvutusi läbi viia. ja mis puudutab biomassi tootmisse, üldiselt räägitakse, see on väga tore, see on taastuvenergia ja blablabla bla, bla, bla. aga tuleb arvestada kogu majandustegevust, kasvust, langetamisest, hakkimisest alates ning äh, mõelgem metsadele ka kui ringmajanduse osale. Neil on oma looduslik elu, enne kui neid on võimalik kasutada tootmises, kiudude ja muu valmistamiseks. ja lõpetuseks. mõtleme ka ühisele põllumajanduspoliitikale E-, e-, eelkõige selle uuendamisele peab olema piisavalt stiimuleid, et inimesed tahaksid metsa kasvatada. nagu näiteks e, soo, rabad ja sood, mida siiamaani on kasutatud praktiliselt looma- ja lambakasvatuseks ja sel, seda võiks tasakaalustada ja muuta kasumlikumaks äh, läbi metsakasvatuse. see oleks igal juhul, tegemist on hea algus Mister.... suur tänu, härra. ja nüüd, nüüd Peeter on hai. maakasutus, innovatsioon, digi, climate Euroopa Komisjonist. tänan, esimees. ja tänan võimaluse eest lühidalt vastata komisjoni nimel meil on hea meel, et ITRE komisjon tegeleb selle teemaga. tõepoolest, maakasutus ja muutused metsanduses mängivad olulist rolli üldises kliimapoliitikas. ja veel kord äh, tahaksin öelda, et see teema ei ole mitte täiesti uus, seda on reguleeritud juba Kyoto protokolliga samuti on ellu rakendatud Euroopa Liidu määrus või otsus aastal kaks tuhat kolmteist, mis oli esimeseks sammuks kaasates see teema Euroopa Liidu kliimapoliitikasse. aastal kaks tuhat kolmteist kehten-, keskenduti raamatupidamisele ja järelevalvele, et oleks parem teadmine andmetest, teabest selle kohta, ähm, millises millises ulatuses ähm, heitmeid saab piirata. ja me oleme teinud edusamme. uus ettepanek kaasab kohustusi, mis on meil juba olemas Kyoto protokolliga ja mis on kaasatud kaks tuhat kolmkümmend kliima ja energia eesmärkidesse. me tahaksime, et maa, maakasutus ja metsandus pärast seda, kui uued arvutusreeglid äh, ellu rakenduvad, et see, et see on neutraalne, et sellega ei kaasne uusi heitmeid. me tahame soodustada aktiivset ähm, metsamajandust, mis oleks kasulik ja hea ka kliimale. sest me saame suurendada tootmist, saame toota rohkem puitu, mis võib välja asendada, mis võib välja vahetada fossiilkütused. ja see on kõik positiivne. olid ka mõned küsimused, kuidas äh, puidutooted, mida ka sõnaselgelt mainitakse meie ettepanekus, kuidas nemad saavad positiivselt mõjutada. me, me tahame neid kaasata oma ettepanekutes ja tahame näiteks ehituspuidu puhul, mida metsadest saadakse, et see saab suurendada süsiniku reservi. nii et see on kasulik. nii et puidutooted, asendusmõju, see kõik on osa äh, positiivsest küljest, mis on tunnustatud samuti ning äh, seosed maakasutuse ja mitte ETS-i sektori kaasatus, see on uus paindlikkuse aspekt määruses. see on kakssada kaheksakümmend miljonit tonni, me oleme tähele, me oleme siin seda kogust ka hinnanud, põhjalikult seda uurinud ja seda mõju, oma mõjuhinnangus ja kolmas aspekt, äh, küsimus, millised on raamatupidamisreeglid äh, metsamajanduses? see on täiesti unikaalne lähenemine me teeme liikmesriikidele ettepaneku jätkata äh, baasmäärade jälgimist. me testime seda lähenemist juba äh, perioodil kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, sest see võimaldab liikmesriikidel võtta arvesse spetsiifilisi metsanduse tingimusi erinevates liikmesriikides. ma tänan teid märk-, kõigi märkuste eest ja ootame huviga edasist koostööd ITRE komisjoniga. DJ... suur tänu DJ Climate'ile. proua Mattias, kas te sooviksite teha kokkuvõtte? ilmselt küll. jah, tänan, härra esimees. oma sissejuhatuses ma muidugi ei puudutanud kõiki küsimusi, mis on olulised. samas on, on ka tähtis rõhutada, et me mõistame väga hästi, millised on piirangud, kui me koostame arvamust lihtsalt. siin mainiti mitut, mitut küsimust, mida ma kindlasti arvesse võtan, mis on meie komisjoni jaoks tähtsad, näiteks arvutusmeetodid kõigepealt, raamatupidamine, ringmajandus, stiimulid, leevendamine kõikides sõnavõttudes oli, oli huvitavaid äh, märkusi, mis aitavad mul koostada arvamuse projekti. kuid töö ise algab tegelikult alles pärast seda, kui äh, arvamus on, on koostatud ja siis arutame seda edasi um,. kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal märtsil vaatame me läbi selle arvamuse ettepaneku ja üheteistkümnendal mail on äh, siis meil hääletus äh, tööstuskomisjonis ja kahekümne teisel juunil siis juhtivas komisjonis, keskkonnakomisjonis. ning täiskogule läheb see arvamus, me ei tea veel, millal, seda pole otsustatud. ja nüüd läheme viimase päevakorrapunkti juurde täna pärastlõunal või õhtul meie visiit Portugali ja Hispaaniasse teisest kuni neljanda novembrini sellel aastal siis ja delegatsioon tutvus siis kahe lõunapoolse, aga samal ajal ka ääreriigi äh, probleemidega. ma ei tea, miks siin räägitakse ääreriikidest, sest minu arvates on tegemist riikidega, mis asuvad Euroopa südames. kas siin on võib-olla valesti aru saadud? aga Horisont kaks tuhat kakskümmend ja siis äh, selle vahendite rakendamine. nii et äh, Euroopa südant äh, siin esindab proua Cabezon Ruiz sotsiaaldemokraatide hulgast, aga ta esindas siis kogu tööstuskomisjoni, oli delegatsiooni juht ja tema räägib meile kõik kõike seda, mida meil oleks vaja teada selle reisi kohta, mis oli väga tähtis äh, tööstuskomisjoni jaoks. ja esimees palub tõlkidel. aga kõik on hästi, ütleb siiski esimees. Gracias, señor presidente. Bueno, nuestro deseo será que esto. aitäh, härra esimees. me soovime, et lõuna Euroopas asuvad äh, ääreriigid siiski oleksid Horisont kahe tuhande kahekümne südames ja selle visiidi eesmärgiks oligi vaadata, mida meil on võimalik teha nende riikide heaks, mis siiamaani Horisont kaks tuhat kahekümne programmides väga vähe on osalenud. me tahtsime kogemusi vahetada kuulata ära osalejaid ning samamoodi teada saada nende ettepanekuid. esimesel päeval olime Teaduse ja Tehnoloogia Sihtasutuse ja Tehnoloogiaagentuuri hoonetes, samamoodi kohtusime Portugal, Portugali, Portugali Äh, ülikooliga, mis äh, tegeleb äh, sotsiaalteaduste ning ka veemajandusega ning Portugali esindajad ütlesid meile järgmist. väga raske olevat avaliku ja erasektori koostööprojektidele juurdepääsu saada ja samamoodi ka iniprojektide puhu kättesaadavus on väga raske, nii et võib-olla tuleks eh, siin keskenduda pigem väiksematele programmidele, sellepärast et on jäänud mulje, et eh, teadusasutuste töö ja avaliku ja erasektorite koostööprojektid on sellised, et IMI projektid ei saa seal osaleda. Hispaania esindajad ütlesid ka, et eh, toetuste andmiste hindamine peaks olema läbipaistvam. peale selle öeldi veel, et tihti toetuse asemel võetakse hoopis laenu sellepärast, et meetmetel on erinevad eesmärgid ja ainult teatud teadusinstitutsioonide puhul on nad kooskõlas ka siis äh, programmiga. aga selle kõigega tuleks siiski arvestada, enne kui hakatakse mittehüvitavaid kulusid, mittehüvitatavaid kulusid siis laenudega katma. ei räägitud mitte ainult läbipaistvusest, vaid ka sellest, et meil on vaja äh, täpset hinnangut äh, mis tegeleks siis tegelike küsimustega, ehk meil on, et meil oleks vaja rohkem selgust hindamistes ja et me, et Äh, programmi läbiviijad saaksid siis ka korralikult tagasisidet läbi viidud programmide kohta. samamoodi peaks äh, sotsiaal- ja humanitaarteaduste äh, jaoks rohkem võimalusi ette nägema ja samamoodi ka tegevuste jaoks, mis on teises ja kolmandas sambas. ning samamoodi paluti veel ka rohkem tähelepanu pöörata interdistsiplinaarsuse peale järgmise programmiperioodi puhul tuleks rohkem humanitaar- ja sotsiaalteadustega arvestada. Horisont kaks tuhat kakskümmend on küll nüüd rohkem tähelepanu pööramas humanitaar- ja sotsiaalteadustele, aga sellegipoolest tihti lähtutakse lühiajalisest majanduslikust äh, tasuvusest. ja nii see ei peaks olema. peale selle räägiti ka hindamisest äh, välishindajate kaudu ning äh, räägiti ka tõukefondide äh, kasutamisest Horisont kahe tuhande kahekümne asemel. ning kuna on ka teatud riiklikud nõuded tõukefondi vahendite kasutamisele, on väga raske samal ajal kasutada nii tõukefondide kui ka Horisont kaks tuhat kahekümne vahendeid nii et äh, tõesti paluti Horisont kahe tuhande kahekümne puhul rohkem kaasata VKE-sid ning selle kaudu siis ka VKE-de konkurentsivõimet parandada. ka Horisont kahe tuhande kahekümne puhul on teatud väga kasumlikke uurimisvaldkondi ning äh, nende valdkondade puhul on ka jällegi väga raske liituda just Lõuna-Euroopa riikidele äärealal. samamoodi teisel päeval käisime me siis Cardiffis ja kohtusime seal ülikooli rektori, aserektori ja teiste Andaluusia ülikoolide esindajatega. me nägime, kuidas seal Hispaania, Portugali ja Maroko teadlased teevad koostööd ka Tithi ülikoolis ning keskendutud on siis just põhiliselt mereuuringutele. ning paluti ka avaliku ja erasektori koostööprojekt luua äh, sinise majanduse jaoks ning äh, sellele rohkem tähelepanu pöörata ka üheksanda teadusraamprogrammi äh, väljatöötamise ajal. Öeldi ka seda, et Portugali ja Hispaania VKE-d on tihti väiksemad kui teiste riikide VKE-d ja just sellepärast peaks olema rohkem ka väiksemaid projekte, millega nad saaksid liituda ning peale selle öeldi veel ka seda, et äh, piisavalt ei ole teadusinstituute ja ettevõtete äh, koostööga arvestatud ja see piirmäär peaks, koostöö alustamiseks peaks olema madalam. siis äh, nagu öeldud, käisime äh, Andaluusias rääkisime seal ka äh, piirkondliku omavalitsuse esindajatega ning äh, ka tehnoloogilise ja tööstusliku innovatsioonikeskuse juhatajaga kohtusime. me kuulasime ära tema arvamuse ning sealt tuli välja järgmine. Andaluusia valitsus, aga ka Portugali esindajad äh, ütlesid selgelt, et äh, tõukefondide vahenditega ei ole võimalik neid lisavahendeid äh, Horisont kaks tuhat kahekümnest ühendada. ehk siis, et osaliselt äh, tõukefondidest tulevad vahendid asendatakse ja seega me ei saa siin rääkida mitte mingitest lisavahenditest, kui lisavahendid hoopis asendatakse. ja meil paluti nüüd hoolitseda selle eest, et tõukefondide vahendeid ei hakataks asendama Horisont kahe tuhande kahekümne vahenditega ja vastupidi. erinevad äh, teadusasutused ja ka kohalikud omavalitsused andsid meile väga häid ettepanekuid ning ütlesid, et Hispaania ja Portugali probleemid on sarnased, kuid Portugal osaleb vähemates programmides ja seega on Portugali programmid suuremad. Hispaania eeliseks on ka see, et tehnoloogia ja tööstusliku arengu keskus toetab tööd, tegemist on riikliku koordineeriva asutusega ja seega on Hispaanial võimalik rohkem Horisont kahe tuhande kahekümne programmides osaleda. ja see oli, olukord oli sarnane juba ka eelneva programmiperioodi jooksul. aitäh, järgmisele kolleeg Sorinio, palun. aitäh mina ametlikult ei osalenud sellel visiidil, aga tööstuskomisjoni liikme ja Euroopa Parlamendi saadikuna esindasin riiki, mis maailmas on vägagi kesksel kohal, nimelt Portugali. ja osalesin siis kohtumistel minu koduriigis. tegemist oli huvitavate kohtumistega, saime väga palju häid mõtteid, näiteks ka Horisont kahe tuhande kahekümne kohalduse ala äh, parandamise kohta. kolleeg Kabeson Ruiz juba väga selgelt tõi ka need äh, mõtted välja. tahtsin lihtsalt kaks väga tähtsat mõtet veel kord uuesti välja tuua. nimelt äh, äh interdistsiplinaarsete teemade rahastamine, väga tähtis on ka teadus- ja uurimistöö sotsiaalse mõjuga tegeleda. eriti just praeguses etapis tuleb säilitada alusuuringud ning me peaksime rohkem rääkima ka teadustöö tulemustest ja ühiskond peaks rohkem teadustöö tulemustest teada saama. muidugi on mm, tegemist projektidega, mida arendatakse edasi eriti tähtsad on just need tippprojektid, aga me siiski peaksime toetama ka neid projekte, mis on alles lapsekingades, sest neist võivad hilisemad tippprojektid kujuneda ja sellepärast on väga tähtis luua just tõesti see vundament uute teadustöö tulemuste jaoks. me ei tohiks keskenduda mitte ainult tulemustele, vaid me peaksime olema valmis rohkem riskima ning välja valima projekte, mis võivad tulevikus edukaks osutuda me ei tohiks siin välja töötada sellist suletud kastisüsteemi. ja veel lisaks sellele, mida Soledad juba ütles, nimelt väga tähtis on ka tugevdatud koostöö parandamine, et riiklikud fondid eh, saaksid teha koostööd Euroopa fondidega. näiteks eh, meil on siin Vahemere äh, teadussihtasutus, millelt ka äh, vahendeid ära võeti, aga tegemist oli suurepärase näitega selle kohta, kuidas on võimalik Euroopa ja riiklikul tasandil koostööd teha. tegemist oli siis projektiga, mis kindlasti saaks tuua lisandväärtust. tegemist oli väga huvitava kohtumisega ja ma arvan, et me tõesti saime väga palju mõtteid selle kohta, kuidas paremini oma programme rakendada. aitäh! tegemist oli tõesti siis äh, teadus- ja innovatsiooniprojektiga, lisab veel kõneleja. ja Maria, palun. aitäh, härra esimees. aitäh kolleegidele, minul kahjuks ei õnnestunud sellel visiidil osaleda, isegi kui ma olen variraportöör Horisont kahe tuhande kahekümne programmide ülevaatamise küsimuses. aga samal ajal pidin ma juhtima visiiti Egiptusesse. suur tänu raportöörile. ma arvan, et ta tõi siin ülevaates äh, välja väga palju küsimusi, millega me oleme tegelenud juba varem. tegelikult rääkisime sellest juba siis, kui me Horisont kaks tuhat kahtekümmend välja töötasime. ja see ei olnud muidugi üllatuseks. et need probleemid uuesti ja nii selgelt välja tulid ka Horisont kahe tuhande kahekümne aruteludel on need küsimused äh, mitmeid kordi tõstatunud ja tundub, et probleemid on ikka veel lahendamata. programmi vahearuande puhul on nüüd ülitähtis see, et äh, tõukefondide ja teadusfondide vahendeid oleks võimalik programmides liita ja selle määruse ülevaatamisel me tegelikult ei tahtnud, et äh, olukord läheb nii keeruliseks, nii et me peaksime nüüd mõtlema selle peale, kuidas äh, seda reguleeringut lihtsustada. ja nüüd äh, see lisavahendite küsimus, me tõesti ei tohi lubada seda, et ühest potist tulevad vahendid lihtsalt asendatakse teise potist tulevate vahenditega ja VKE-d mängisid väga tähtsat rolli juba siis, kui me Horisont kaks tuhat kahekümne ettepanekut välja töötamisel. aga nüüd tuleb väga selgelt välja, et vahendid sellest äh, fondist ei jõua VKE-deni, isegi kui VKE-d moodustavad Euroopa Liidu tööstusettevõtetest suure osa ka vahendite detsentraliseerimine on ikka veel mureküsimuseks, sellepärast et äh, tsentraliseeritus vahendite puhul on liiga tugev me soovisime ka konvergentsi paremini välja tuua. ma arvan, et me peaksime veel kord konkreetselt need küsimused uuesti välja tooma, me tahame, peame selgelt välja ütlema, et me tahame konvergentsi. et me ei taha, et ikka ja jälle samad instituudid samadest riikidest neid vahendeid saavad veel üks asi, mis on väga tähtis, meil on Horisont kahe tuhande kahekümne kohta väga palju erinevaid raporteid juba koostatud varem ja nüüd koostame veel järgmist. meil oli eh, siin üks raport, mis puudutas ainult eh, fondiprogrammides osalemist ja kolleeg tõstatas väga tähtsa küsimuse. ma arvan, et neid osalemisreegleid tuleks üle vaadata. kui nimelt ülikoolid ja üleüldiselt avalikud institutsioonid ei peaks täitma samu nõudeid nagu eraettevõtted. Nende olukord on hoopis teistsugune. ja avaliku sektori institutsioonide puhul oleks tõesti väga tähtis, et me vaataksime osalemistingimused üle ja muudaksime reegleid, sest siiamaani ei ole nad ennast õigustanud. aitäh, daamid ja härrad see on viimane punkt meie päevakorras. homme hommikul kell üheksa toimub koordinaatorite koosolek ja kell kümme hääletus tööstuskomisjonis. suur tänu teile selle eest, et olite nii kannatlikud